Äh, päevakord kinnitatud ja kohe hakkame rääkima ülemkogu ettevalmistamisest ja sõna saab härra Leskevitšus. tere hommikust, lugupeetud president, lugupeetud rahvasaadikud, lugupeetud asepresident, lugupeetud komisjon, mul on väga hea meel täna osaleda siin arutelul, valmistamaks ette järgmise nädala ülemkogu. meil on väga tihe päevakord, me räägime julgeolekust, majandus- ja rahaliidust majandus, majandus- ja sotsiaalpoliitikast. ma alustaksin kaitsepoliitikaga. järgmise nädala arutelu ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika üle toimub eriti õigeaegselt neli aastat pärast seda, kui jõustus Lissaboni leping ja peale selle tuleb meil mõelda äh, ka teatud illusioonide kasu, kadumisest äh, Euroopa Liidu väärtuste puhul. peale selle on tegemist suurepärase võimalusega näidata, milline Euroopa lisandväärtus või kui seda teistmoodi sõnastada, tuua välja, kui kulukaks läheb see, kui Euroopat poleks. ja ma tean, et parlament eriti muretseb selle küsimuse pärast äh, ning koos riiklike parlamentidega äh, Äh, osaleb ta ka kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastal ülemkogu aruteludes. kaitsekulutusi vähendatakse ja killustatud Euroopa julgeolekutööstusel on väga raske jääda konkurentsivõimeliseks. kui liikmesriigid harmoniseeriks oma nõudmisi sõjalisele võimukusele, oleks võimalik allikaid või oma võimet paremini kasutada ja kui nad otsustavad ühiselt kasutada ja hooldada äh, Äh, olemasolevat vara, siis oleks võimalik ähm, ka meie suutlikkust äh, tõsta. näiteks äh, õhus tankimise näide on tõesti eriti särav näide, mitte ükski liikmesriik ei saaks üksi lubada endale õhus tankimiseks vajalikke lennukeid kuid ähm, tiheda koostöö kaudu ka meie partneritega, eriti NATO-ga, on meil võimalik oma üldist võimekust suurendada, vähendada kulusid ja olla ka tõhusamad. see kehtib ka Euroopa julgeolekutööstuse jaoks, meie tehnoloogiline ja tööstuslik baas on killustatud, kui Euroopa soovib äh, strateegiliselt jääda iseseisvaks ja tagada äh, julgeolekuks vajalikud vahendid on vaja rohkem teha Euroopa Liidu tasandil. peale selle, kui meil on ähm, julgeolekutööstus konkurentsivõimeline, integreeritud, siis me saame ka töökohti luua, innovatsiooni ja majanduskasvu toetada. otse loomulikult äh, valitsusjuhid peavad vaatama ka suuremat poliitilist tausta ja panema paika kursi kuidas Euroopa Liit saaks järjekindlalt vastata uutele arengutele strateegilistele geopoliitil-, strateegilises ja geopoliitilises keskkonnas, mis on muutunud? kuidas uue julgeolekuolukorraga hakkama saada? kuidas tagada rahu ja julgeolekut koos meie võtmepartneritega? järgmise nädala ülemkogul suure tõenäosusega tuuakse välja terve rida prioriteete, mis kõik keerlevad kolme telje ümber. esiteks tuleb meil parandada tõhusust ähm, äh, ja ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika mõju ja nähtavust. meil tuleb üheskoos välja töötada poliitikat ja vahendid, mis äh, saavad alguse diplomaatiast, lähevad edasi julgeoleku ja kaitsepoliitika rahastamiseni, kaubanduseni, arengule ja nii edasi. teiseks tuleb meil ka kaitsevõimekust parandada. ma juba mainisin, et koostöö liikmesriikide vahel on eriti tähtis. eriti tähtis on teha edusamme ja seda on võimalik, kui me koondame nõudlust, harmoniseerime nõudlusi, koordineerime kaitseplaneerimist ja, ja arendame meie võimekust. ja jällegi siin tuleb teha koostööd meie võtmepartneritega nagu NATO lõpetuseks tuleb meil ka meie julgeolekutööstust tugevdada. selleks, et seda teha, tuleb meil sünergia mõjusid kasutada tsiviil- ja sõjalise uurimiste vahel. peale selle tuleb meil harmoniseerida nõudlust ja välja töötada äh, kaitsetööstuse standardid ja ka sertifitseerimisprotseduurid, ilma et me teeksime topelttööd äh, selles osas, mis on juba olemas. samuti tuleb parandada VKE-de juurdepääsu, mis on tõesti väga tähtsad äh, selle sektori kasvu toetajad praegusel hetkel me, me näeme, et majandus samm-sammult äh, taastub äh, vaikselt ma- ja pöördub vaikselt kasvule. töötuse numbrid äh, on ikkagi veel suured ja sellepärast me ei saa iseendaga rahul olla, meil on vaja veelgi pingutada. riigijuhid peavad tegema kõik endast olenevat, toetada seda positiivset kurssi. järgmisel nädalal ülemkogul tullakse tagasi ka majandus- ja rahaliidu küsimuste juurde. me hindame majanduslikku olukorda liikmesriikides ja euroalal vastavalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majandus aasta ülevaatele, mille komisjon avaldas kolmeteistkümnendal novembril peale selle me tugevdame edaspidigi koostööd majanduspoliitika koordineerimise osas. ma räägiksin paari sõnaga sellest. nagu te väga hästi teate, viimase kolme aasta jooksul Euroopa majandusjuhtimise raamistikku on korralikult tugevdatud ja parlament on seda, meid vägagi toetanud selles tööd. majanduspoolaasta, mis äh, saab alguse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, äh, toob ühise laua taha Äh, erinevad äh, ähm, majandusjuhtimise äh, suunad. peale selle tuleb meil ka liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimist tugevdada ja peale selle tuleb hakata ka riikide põhilisi soovitusi täitma ning viia läbi reforme selleks, et suurendada konkurentsivõimet, toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist. sellepärast ülemkogul detsembrikuul keskendutaksegi just nendele küsimustele Äh, meil on vaja solidaarsuse mehhanismi, lepingulisi ähm, tingimusi paika panna ja niimoodi reformiprotsessi toetada. me soovime parandada ähm, tõhusust, demokraatlikku legitiimsust ja ka aruandluskohustust ning vastutust lepingulised suhted on väga tähtsad ähm, ähm, selle protsessi aluseks ja ülemkogul me üritame paika panna põhimõtted. kuigi majandusreform on kõikide liikmesriikide huvides, ähm, äh, on väga raske kohe hinnata, millised on pikaajalised mõjud, sellepärast et äh, lühiajalistest majanduslikest ja poliitilistest kuludest äh, üle saada ongi meil vaja lepingulised suhted äh, paika panna ja need siduda mm, majanduslike motivatsioonidega ja sellepärast ongi meil see solidaarsusmehhanism. me oleme mõelnud sellele, et ülemkogu peaks äh, nii lepingulised suhted kui ka solidaarsusmehhanismi põhimõtted äh, paika panema. ja siinkohal tahaksingi natukene rääkida ka majandus- ja rahaliidu sotsiaalsest äh, dimensioonist ja ka sellest, et meil tuleb pangandusliitu edasi viia siin me oleme paika pannud selle, et meil on võrdlustähised äh, ja sotsiaalsed näitajad ähm, tööhõive koondamise raportis kirjas. eesmärk on ähm, äh, tähised paika panna kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majanduspoolsaks, poolaastaks. kuid äh, sotsiaalsete näitajate analüüs ei tohiks makromajanduslike tasakaalusuhete tähtsust lahjendada. me peame mõtlema selle peale, et meil on siin tasakaalunihkeid. Euroopa Nõukogu hindab edusamme ka pangandusliidu elluviimise teel. me, tegemist on kõige tähtsama prioriteediga selleks, et usaldusväärsust Euroopa Liidus parandada ja krediidikriise tulevikus vältida meil tuleb äh, ka ühise äh, julgeoleku, ühise ülevaatemehhanismiga tegeleda ja ka siin on meil vaja minna edasi pangandusliiduga. Leedu eesistujariigina töötab palehigis selleks, et välja töötada kriisilahendusmehhanismi üldine lähenemine. Te võib-olla teate, et eile ECOFIN-i kohtumisel räägiti just sellest küsimusest. ja meie, nii nagu ma juba ütlesin, pingutame väga palju selleks, et ähm, kriisilahendusmehhanism veel sellel aastal paika panna. Ähm, ma arvan, et te teate, kui tähtis on see küsimus ja kui tähtis on, et veel selle ähm, parlamendi ametiperioodi jooksul see küsimus äh, ära otsustada. peale selle me vaatame ka majandus- ja äh, majandusarengu ja töökohtade pakti rakendamist, mis võeti vastu juunis kaks tuhat kaksteist, peale sellega ühisturu akte üks ja kaks noorte tööpuuduse tagatist, tööpuuduse vastast võitlust ja ka meie majanduse rahastamist. Need on kõige tähtsamad küsimused selleks, et luua töökohti ja tagada majanduse õitsemine peale selle räägime me ka rändeküsimustest äh, Vahemerel, mõeldes just äh, sellele traagilisele õnnetusele Lampeduusal selleks, et need äh, sündmused tulevikus enam ei korduks, ülemkogu oktoobrikuus ülemkogu otsustas, et komisjoni juhitud rakkerühm paneks paika prioriteetsed tegevused selleks, et tõhustada Euroopa poliitikaid võimalikult kiiresti rändeküsimusi tuleb vaadata ka pikaajalises perspektiivis. järgmise aasta juunikuus, kui me räägime vabadusel, turvalisusel ja õiglusel põhinevast alast. järgmisel nädalal alustame me esimeste meetmete vastuvõtmisega, kuulame ära rakkerühma tulemused ja selle, mida ütlesid õigusministrid eelmisel nädalal peale selle tuleks öelda veel ka seda, et me räägime, meilt oodatakse, et me räägime ka äh, laienemise küsimuses, nii nagu alati detsembrikuus eeldades ja peale selle vaatame me ka kaks energianõukogu raportit läbi. vaatame, milliseid arenguid on toimunud aastast kaks tuhat üksteist selleks, et tugevdada Euroopa Liidu energiapoliitika sisemist äh, mõõdet me jätkame tööd energiasektoris, mis on tõesti Euroopa Liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu ning julgeoleku jaoks väga tähtis. ning ka varustuskindluse jaoks detsembrikuus ähm, ülemkogu teha, ülemkogul tehakse järgmisi samme selleks, et parandada majanduskasvu, luua töökohti ja parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet. me ootame konstruktiivseid arutelusid ja loodame, et kohtumisel on tulemused, mis näitavad, et Euroopa tõesti suudab midagi muuta. aitäh! suur tänu, härra Leskevitšus ja nüüd härra Šefčovitš, palun suur tänu, lugupeetud saadikud, president Barroso tahaks ka olla siin väga tähtsal mõttevahetusel ja eriti enne ülemkogu, aga ta otsustas osaleda Nelson Mandela mälestustseremoonial, tegemist on ju ühe kõige suurema isik, täpsusega meie ajastul ja sellepärast mina olen siin teie ees tema asemel ja tutvustan teile ülemkoguga seonduvat. Järg-, viimasel kaheteistkümnel kuul on komisjoni sõnum olnud järjekindel. tohutuid jõupingutusi on tehtud fiskaalkonsolideerimise vallas, struktuurireformid, finantsturgude stabiliseerimine ja lõpetuseks aktiivne solidaarsus kui õnnestub neid jõupingutusi üleval hoida, siis meie reageering kriisile annab lõpuks tulemusi, me näeme, et et asi juba toimib, me näeme juba tulemusi, majandusnäitajad eh, paranevad oluliselt, majanduskasv ja usaldus suureneb, olukord kõikides riikides on paranema hakanud ja stabiliseerunud ja seda näitab ka Iirimaa väljumine korrigeerimisprogrammist ja äh, see on kõige tugevam signaal Iirimaa kodanikele, aga ka kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ning samuti finantsturgudele ja rahvusvahelistele laenuandjatele. Iirimaa ähm, kohustused on hakanud tulemusi andma ja tuleb kiita neid meelekindluse eest, vastupanuvõime eest. Äh, täname Iiri rahvast ja tema poliitilisi liidreid selle meelekindluse eest nii et vastutustunne pluss Euroopa toetus pluss solidaarsus koos on õige vastus ja elu on seda nüüd näidanud. ja see peaks julgustama ka teisi riike, kes on praegu eh, kohanemisprogrammide all. komisjon on kindel, et see tubli töö, see on meie ühine tubli töö ju, ennast ära tasub lõppkokkuvõttes Läti eh, lähikuudel läheb üle eurole ja seegi näitab, kindlust euro kui meie ühisvaluuta vastu. majanduse plaanis äh, kaks tuhat kolmteist on olnud kriisis kannapöörde aastaks aasta kaks tuhat kolmteist oli edukas ka muudel põhjustel, ma mõtlen äh, selle peale, et me suutsime vastu võtta mitmeaastase finantsraamistiku üheskoos äh, ja ka meie läbimurde ühtse järelevalvemehhanismi loomisel pangandussektoris. me oleme uusi samme astunud, et reformida majanduse juhtimist Euroopa Liidus ja ma saan julgustust sellest, kuidas Euroopa poolaasta ja eriti liikmesriikide eelarvete koordineerimine edeneb aga see peab olema selge, et jõupingutused peavad jätkuma ja taastumine ei saa lihtsalt toimuda mõnede puhul. tööpuudus on väga karm probleem paljudele eurooplastele ja me ei saa pooleli jätta oma tööd siin. komisjoni sõnum teile ja Euroopa Ülemkogule on just selline. lugupeetud saadikud, järgmise nädala tippkohtumisel tuleb sellega edasi tegeleda. meil on võimalused aasta kaks tuhat neliteist väga edukaks muuta, jätkame reforme eh, ja ka Majandus- ja Rahandusliidu kava, mis tuli komisjonilt, näeb kõike seda ette. meil on nüüd uued instrumendid kaks paki näol, see on äh, väga suur edasiminek võrreldes kriisieelse perioodiga, aga kõik tuleb lõpule viia, me peame veel kaugemalegi minema, tagama, et euroala äh, oleks stabiilne lähiaastatel. me võlgneme seda oma kodanikele ja oma riikidele, eriti neile, kes on niivõrd palju kannatanud ja nad peavad nüüd väljuma viimasest kriisist. me peame edasi minema, et ära hoida järgmised kriisid ja selleks on vaja kõigepealt pangandusliiduga lõpule minna, meil on vaja ühtset Äh, kriisilahendusmehhanismi ja kriisilahendusfondi. Nende teemadega on vaja kiiresti edasi liikuda ja te teate meie ettepanekutest. nüüd on liikmesriikide käes kord sellega tegelema asuda ja kokku leppida veel kuu lõpuks eile õhtul nõukogus saavutati edu ja ma olen kindel, et kokkulepe sünnib veel enne ülemkogu kokkutulekut. väga tähtis on, et me selle peatähtsa õigusaktiga ühele poole saaksime enne Euroopa Parlamendi uusi valimisi. nõukogus on nüüd toimunud mõttevahetused ja kaks e, ettepanekut, pankade saneerimine ja maksevõime taastmise ja samuti hoiuse tagamise eh, kavade osas me loodame veel selle aasta lõpul kokku leppida. Need on kõige tähtsamad eh, vahetud eesmärgid meil. aga eh, selge on see, et sellega töö ei lõpe õppe, meil on vaja tugevdada oma mudelit, et see muutuks veelgi usutavamaks, on vaja paremini koordineerida majanduspoliitikat kogu Euroopas, sellele lisandub loomulikult solidaarsus ja ülemkogu järgmisel nädalal arutab ka lepingulisi suhteid ja sellega seonduvaid solidaarsusmehhanisme. lepingulised suhted pluss solidaarsusmehhanismid koos tagavad, et tähtsad struktuurilised reformid saaksid toimida õigeaegselt ja tõhusalt ja see uus kord on üks järgmine samm majanduse juhtimisel ehm, ja järgneb riigipõhistele soovitustele ning tagab finantsstiimulid selleks, et reforme saaks korralikult ellu viia. komisjon on vastu võtnud teatise selle aasta algul nende instrumentide kohta, aga ma tahaksin rõhutada, et see ei ole see, et Brüssel tahab liikmesriikide elu keeruliseks muuta, hoopis vastupidi. sellised distsiplinaarsed elemendid on juba olemas Euroopa poolaasta ja fiskaallepingutes sätestatud. nüüd on tähtis, et seda kokkuleppimise aspekti rohkem rõhutada, sest see kaasab paremini liikmesriigi tasandil poliitikud ja sidusrühmad. tähtis on, et kõik meie sammudega nõustusid alt üles välja ja solidaarsuselementki peab konkreetsemaks muutuma selleks, et aidata reforme läbi viia sest äh, need reformid on meie kõigi ühistes huvides tähtis on võtta omale tugevaid kohustusi, omalust peab tundma ning ellu viima otsustatu. komisjon loodab, et Euroopa Ülemkogu järgmisel nädalal saab veel välja tuua mõned põhimõtted, eh, mis saavad olema aluseks meie edasisele tööle kahe tuhande neljateistkümnenda aasta esimesel poolaastal. kõigepealt on vaja eh, lepingulised suhted kirja panna ja solidaarsus eh, põhimõtted kirja panna eh, poolaastasse, Euroopa poolaastasse on välja vaja tuua ka need poliitikavaldkonnad, mis kõige rohkem meie konkurentsivõimet ja tööhõivet mõjutavad ja eh, majandus- ja rahaliidu toimimist mõjutavad ja solidaarsustoetuse finantseerimine peab äh, toimuma kõikides liikmesriikides, kas siis eelarvetoetuse, grantide või garantiide kaudu ja peab kajastama äh, auahneid reforme ja samuti saa-, abi saavate riikide äh, vastuvõtuvõime peab olema tugev veel üks teema, mida järgmisel nädalal ülemkogu arutab, on ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika. see on ülimalt aktuaalseks muutunud ja komisjon on üles kutsunud juba mõnda aega siin edasi liikuma. ja president Barroso oma kõnes, kus ta käsitles olukorda Euroopa Liidus, samuti rääkis sellest ning juulikuus samuti arutati neid teemasid. nüüd on komisjon eh, selle aruteluga edasi liikunud ja võtnud selle päevakorras etteotsa. me tahame, et meie kaitsetööstus oleks konkurentsivõimelisem ja vähem fragmenteeritud. tähtis on meie sõjalist suutlikkust tugevdada ja samuti meie autonoomseid tegevusi tugevdada. meil on vaja, et meie julgeoleku ja kaitsepoliitika oleks sidusam ja seda kolmel põhjusel. kõigepealt meil on vaja tõhusat ja nähtavat ühist äh, Mm, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, sest meil on väga palju rahvusvahelisi kohustusi võetud ja me peame suutma oma väärtusi kaitsta tõhusa mm, julgeoleku ja tsiviilmissioonide toel, kui see vajalikuks osutub. meie lahingrühmad ja tsiviilmissioonide kiire kohalesaatmine annab tunnistust sellest, et me ka mm, täidame oma kohustusi ja lubadusi ning tähtis on ka tagada tehniline oskusteave näiteks küberjulgeoleku vallas ja inimkaubanduse vastases võitluses. seegi seondub otseselt julgeoleku ja kaitsepoliitikaga rohkem kui kunagi varem. meil on vaja edasi liikuda selles valdkonnas ka sellepärast, et liikmesriikide kaitse-eelarved on suure surve all ja koostööga annab siin ressursse paremini ära kasutada. seitsekümmend viis protsenti investeeringutest kaitsetööstuses tehakse liikmesriikide tasandil, tähtis on, et siin ei oleks dubleerimist ning tähtis on, et äh, me ei dubleeriks oma tehnilist baasi ja suutlikkust, vastasel korral me jääme kaotajaks. mastaabisääst ja tõhusus äh, tugevdavad meie kaitsevõimekust ja siingi seondub kõik äh, tööhõivega ja majanduskasvuga, sest nelisada tuhat inimest töötab kaitsesektoris otseselt ja äh, üheksasada kuuskümmend tuhat inimest on kaudselt seotud äh, selle sektoriga. samuti on väga suur meie ekspordimaht ja konkurentsist ellu jääda on vaja olla innovaatilised meil on vaja selleks investeerida teadmispõhistesse võrgustikesse ja esirinna tehnoloogiaid arendada, ära kasutada. teadusuuringute duaalne potentsiaal, on vaja, et liikmesriigid viiksid ellu kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi, mis näeb ette kaitsehangete avamise ja me tahame tagada suurema juurdepääsu VKE-dele kaitsejulgeoleku turgudele. on vaja välja töötada standardid kriitilistes tehnoloogilistes valdkondades, mõelda litsenseerimise ja sertifitseerimise peale, see suurendab meie konkurentsivõimet. me paneme rõhku kosmose ja satelliitside tehnoloogiatele, tähtis on neidki valdkondi edasi arendada ja see ei ole, puuduta ainult Euroopat, meie ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika äh, areneb tihedas koostöös ÜRO-ga, Aafrika Liiduga, NATO-ga, strateegiliste partnerite ja organisatsioonidega ja sellepärast peavad meie jõupingutused olema võimalikult fookuses, meie ressursside ja oskusteadmiste koondamine on see, mis meid edasi viib. nii et need arutelud samuti toimuvad ülemkogus ja komisjon loodab, et meil saab olema tõesti äh, auahne kava, eesmärgid, edasiliikumine ja sünergia liikmesriikide vahel. meil on vaja konkurentsivõimelist julgeoleku ja kaitsesektorit. lugupeetud saadikud, teie koda on alati väsimatult toetanud tugevamat eh, Euroopa Liitu, kes seisaks oma kodanike eest ja etendaks tähtsat rolli rahvusvahelises poliitikas komisjon ja parlament on teinud tihedat koostööd nendes küsimustes aastate pikku ja tänu sellele olemegi reaalselt edasi liikunud. nüüd rände vallas komisjon loodab, et ülemkogu toetab seda, et on vaja konkreetseid meetmeid võtta, mis tuginevad Vahemere rakkerühma ettepanekutele. Lampeduusa tragöödia on valulikult näidanud, et on vaja meil kontrollioperatsioone Vahemerel tugevdada, aga see on näidanud kätte ka, et liikmesriigid välispoliitikat ei tule toime illegaalsete rändevoogudega praegu ja äh, on vaja tõesti üles näidata tõelist solidaarsust, kui rändega on tegemist. finantstoetus kuni viiskümmend miljonit eurot on tulnud komisjonilt hädaabi finantseerimiseks ning kolmkümmend miljonit eurot on kõrvale pandud selleks, et Frontexi mandaadi all toimuvaid operatsioone toetada. lihtsalt osa toetust on vaja, sest sellest tõuseb tulu meile kõigile nüüd, et inimkaubanduse ja salakaubanduse vastu paremini võidelda, on vaja teha koostööd ja vahetada informatsiooni ka kolmandate riikidega. piirkondlikud kaitseprogrammid peavad muutuma tugevamaks, eriti Põhja-Aafrikas ja ümberasustamise operatsioonid saavad olla palju tõhusamad, koos liikmesriikidega peame vaatama, kuidas paremini eh, õiguspäraselt kutsuda meile hooajatöölisi, tudengeid, uurijaid Euroopa Liitu tööle ja meil on vaja tugevdada koostööd kolmandate riikidega rände vallas, mobiilsuse vallas, julgeoleku vallas ehm, ja seda mitmete eh, Egiptuse, Liibüa, Alžeeria ja Liibanoniga eriti Põhja-Aafrikas. E, ning ülemkogu arutab ka seda, kuidas on majanduskasvu ja töökohtade pakti täidetud ning kahte ühtse siseturu akti täidetud on endiselt mitmeid ettepanekuid, millega annab veel tublisti edasi liikuda kohe. liikmesriigid peavad oma kohustusi täitma, toon teile ühe näite, millega ka ülemkogu hakkab tegelema, nimelt maksustamine ja võitlus maksudest hoidumise ja maksude vältimise vastu. tegevusplaan võeti aasta tagasi vastu, komisjon on teinud oma ettepanekud selle kohta, et automaatset infot vahetaksid maksuhaldurid ja et võideldakse agressiivse maksuplaneerimise vastu äriühingutes. San Marino, Liechtenstein, Šveits Nendega me peame läbirääkimisi nende teemade üle. tähtis on rõhku panna ka globaalsetele normidele, standarditele, aga eh, ECOFIN-i ministritel ei õnnestunud kokku leppida hoiusdirektiivi osas, kaks liikmesriiki olid selle vastu kahjuks aga ma loodan siiski, et meil õnnestub üles, üleval hoida survet, et ka nendes valdkondades edasi liikuda. ülemkogu loodetavasti ka annab konkreetse impulsi, et et VKE-d eriti pääseksid paremini juurde laenuvahenditele. Euroopa Investeerimispank on juba oma tegevust aktiviseerinud möödunud aastal siin vallas ja Euroopa Investeerimispank ja komisjon peavad vaatama, kuidas riskide jagamise instrumente paremini välja arendada. ja järgmisel nädala tippkohtumisel komisjon kutsub üles liikmesriike kõige sellega tegelema. president, lugupeetud saadikud, paar sõna ka Ukrainas toimuva kohta. ma tean, et te plenaaril arutasite idapartnerlusküsimusi eile pärastlõunal. ma arvan, et tegemist on teemaga, millest ei saa ka meil täna hommikul siin mööda minna. tuletan teile meelde, milline on meie selge seisukoht olnud komisjonis. Euroopa väärtused ja põhimõtted on midagi, millest peab kinni pidama ja eriti ka Ukraina peab seda tegema, see puudutab kõiki loomulikult eriti pärast seda, mis toimus eile õhtul, kordame, vägivald ei ole mingi vastus mitte kunagi. lahendus peab tulema poliitiliste vahendite kaudu ja peab toimuma dialoog opositsiooniga ja kodanikuühiskonnaga Barroso on juba kaks korda president Janukovitšiga rääkinud pärast Vilniuse tippkohtumist ja kutsunud üles teda eh, taga vaoshoitust üles näitama, mitte kasutama vägivalda me, rahumeelsete meeleavaldajate vastu ning kinni pidama Ukraina kodanike põhivabadustest. komisjoni asepresident on praegu eh, Kiievis Cathy Ashton üritab leida poliitilist ja rahumeelset lahendust selles väga pingelises olukorras, mis praegu Ukrainas valitseb Ukraina rahvas on selgelt näidanud, et nad toetavad Ukraina valikut Euroopa Liitu ja see kõikehõlmav vabakaubanduspiirkonna ettepanek äh, Ukrainal on endiselt jõus, aga tingimused tuleb selleks täita. ja on vaja, et praegune poliitilised pinged saaksid lahendatud rahumeelselt. ja ma tean ka, et teie olite väga üksmeelsed siin oma aruteludes Eh, komisjon ja parlament on ju käsikäes töötanud Euroopa ühiste huvide nimel ja teevad seda jätkuvalt ka tulevikus, aitäh! <clears throat> suur tänu, härra Šefčovitš ja nüüd saab äh, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna nende esimees härra Tool, palun. suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid, kõigepealt äh, räägin Ukrainast. me oleme väga tähelepanelikud selle suhtes, mis seal toimub ja Ukraina valitsus ei kirjutanud assotsiatsioonileppele alla, mis tähendab, et Ukraina rahvas peab nüüd minema tänavatele, et kaitsta vaba Ukrainat, kus kaitstakse põhiõiguse. ma tahaksin Ukraina kodanikele öelda, et me oleme nendega ja me mõistame hukka igasuguse nendevastase vägivalla. praegune hetk on väga tõsine, olukord on plahvatusohtlik ning ma kutsun üles kõige ta-, kõrgemal tasemel, äh, poliitilisel tasemel Euroopas äh, vahendust läbi viima, et leida läbipaistvat ja demokraatlikku lahendust. Ukraina kodanikud saadavad meile sõnumi, nad ütlevad, et äh, meil on vaja tugevat Euroopat. mul on hea meel, et et just seal näeme kõige rohkem äh, Euroopa lippe ja mul on kahju sellepärast, et me seda Euroopas ei näe. meil on vaja siin tugevat ambitsiooni ja tõelise majandusliidu alustele saame oma ambitsiooni üles ehitada. viis aastat tagasi otsustasime, et äh, need otsused on head ja liikmesriigid ei ole oma identiteeti kaotanud, kuus pakett ja Euroopa pool aastat töötavad see ei ole täiuslik süsteem, kuid me näeme kõikjal Euroopas, kuidas majandus taastub ja me näeme, et me oleme kõik omavahel seotud, nii et me peame veelgi rohkem koostööd tegema, tahtku me seda või mitte. vaadake majandussektorit, kuidas seal töö käib, seal töötatakse koos ja poliitiline sektor tahab ennast igas riigis kuhugi oma nurka ära peita, see on täiesti absurdne riigieelarve ei ole lõputu kummipall, mida venitada ja mis puudutab äh, kaitsepoliitikat, siis see on täpselt samamoodi. me teame, et tegemist on keerulise teemaga, kuid äh, juba paljud riigid äh, pühendavad kaitsepoliitikale vähem kui kaks protsenti oma eelarvest. kui Euroopa ei suuda ennast organiseerida kaitsepoliitika vallas, siis meid lihtsalt ei ole enam maailma areenil. me olime naiivsed, külma sõja lõpp oli paljude jaoks suureks muutuseks, vaadake, mis nüüd toimub, Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis, Aafrikas, vaadake, kuidas äh, Kesk-Aafrika Vabariigis mõrvatakse süütuid inimesi, meil on siin kohustus kohal olla, tegemist on missioonidega, kus äh, Euroopa Liit peab üha rohkem osalema ning äh, USA leiab, et ka Balkan on meie vastutusalas. kui me seda kohustust ei võta, siis ei ole hullu, venelased lähevad sinna meie asemel, me peame vaatama, mis toimub meie naaberriikides, Ukrainas, Moldovas Ehm, teatud meie strateegilised huvid satuvad ka regionaalsesse eh, ohuolukorda ja ma ütlen tihtipeale siin seda, et me peame seal kohal olema mitte selleks, et sõda läbi viia, vaid selleks, et seal rahu kaitsta. ja me ei saa seda üksi teha, järgmise mandaadi ajal peame töötama selleks, et oma ühise, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika eh, aluseid tugevdada, muidu ei ole meid lihtsalt enam olemas see tähendab ka, et peame tugevdama oma võimet vastata nii sõjalises kui ka äh, segajõudude plaanis. ma tean, et meil on äh, üheksa liikmesriiki, kes aitavad kaasa meie ühisele kaitsepoliitikale, kuid see olukord peab muutuma ja me ei saa leppida sellise olukorraga, mis maailmas valitseb. see tähendab samal ajal, et me peame muidugi aitama edasi ka neid riike arenguabi näol ja aitama neil areneda, kuid selleks, et nad saaksid areneda, ma räägin siin uuesti Kesk-Aafrika Vabariik, sellepärast et ma vaatasin televiisorit ja ma nägin seal täiesti šokeerivaid asju. selleks, et neid aidata, meil on vaja seal korda säilitada, selleks, et draamat vältida ning meil on ka arenguabi vaja neile anda, mis oleks tõesti selle nime vääriline. ja ma tulen äh, härra Šefko-, Šefčovitš rääkis kogu minu kõne juba ära äh, me peame ka oma sõjaväge teistmoodi varastama, me peame ühiselt kasutama meie äh, vahendeid, me ei pea jät-, me ei saa jätkata samamoodi, nagu me oleme praegu toiminud siia, siiamaale. me peame ühiselt toimima selleks, et meil oleks äh, sõjaline tööstus, mis saaks tõesti olla jätkusuutlik Euroopas, muidu me ei jää ellu meil on erinevad kaitsetehnoloogiad olemas, me peame koos Euroopa tasandil reageerima selleks, et me saaksime olukorra säilitada ning eh, et me saaksime toimida samamoodi nagu majanduskriisi puhul, meil on vaja eh, kuus paketti ka kaitsepoliitika vallas, kus on välja toodud selged eh, eesmärgid ja kus räägitakse ilma tabudeta. rääkides missioonidest, tõusetub ka no arengusuuna küsimus. meil on vaja äh, õigussüsteemi äh, toimimise kuus pakett samuti uuesti läbi vaadata. ma tean, et tegemist on raske teemaga. meil on õigussüsteemi puhul veel puudujääke pärast seda, kui uued riigid liitusid Euroopa Liiduga, seal on veel puudujääke ja me ei tohi seda Euroopa tasandil silmist lasta. me peame mõtlema praegu selle peale, eriti siis, kui me vaatame, mis praegu Euroopas toimub ja eriti teatud riikides. meil on ühisvastutus ja Euroopa peab olema tugevam, et olla maailma areenil ning need, kes tahavad vähem Euroopat, ma ütlen neile, et homme on meil vaja rohkem Euroopat, sest need, kes ütlevad, et meil on vaja vähem Euroopat, eksivad ja nad näevad seda ise väga kiiresti. meil on vaja oma väärtusi kaitsta, oma ühisväärtusi ja minna edasi. meil on vaja seda teha tuleviku jaoks ja meie kontinendi suveräänsuse nimel, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna nende esimees härra Svoboda. Mr. President, may I suur tänu, härra president, alustan samuti Ukrainast. me kutsume kõiki jõude üles, et äh, nad äh, ei kasutaks äh, vägivalda, on väga hea, et härra Janukovitš kohtus Cathy Ashtoni ja presidentidega, kuid see ei ole vastuvõetav, et ta koondub siis ümarlaudade ümber ja siis politsei surub meeleavaldused maha, meil on vaja võidelda Ukrainas Euroopa väärtuste eest, sest selle eest nemad just võitlevad. kallid kolleegid, kui asi puudutab kaitsepoliitikat, siis on täiesti õige see, et meil on vaja rohkem Euroopa eh, kaitsepoliitika jõupingutusi, vaid me peame eh, üha rohkem oma tööd ära tegema, me ei saa olla vana unustatud kontinent, me peame koos võitlema terrorismi vastu näiteks sellepärast, et äh, terrorism on meie naabruse suureks ohuks ja nagu komisjoni asepresident ütles, on sünergia ja koostöö kaitsesektoris äh, abiks eelarvesäästude läbiviimisel, kuid samas peame me ühiselt neid jõupingutusi tegema, kui kuus tuhat äh, töökoht on nüüd ohus EAS-i tõttu sellest sellepärast, et riigid ei tee koostööd ega sunni Euroopat looma kaitsestruktuuri ega kaitsetööstust ja see on täiesti skandaalne, nii et meil on vaja rohkem kaitsejõupingutusi ja samuti on meil vaja rohtset sotsiaalset ühtekuuluvust ning majanduse arengut selleks, et meil oleks rohkem tuge pakkuda Euroopa kodanikele. tulgem nüüd siis majanduse juurde. tõepoolest, viimastel päevadel oleme saanud häid uudiseid, hinnanguline majanduskasv äh, langes küll kahe koma kuue protsendini, mis on kõige madalama äh, tase kahe tuhande kaheksandast aastast peale, kahtlemata on tegemist suurepäraste uudistega, kuid kahjuks on tegemist USA arvudega ja mitte Euroopa arvudega. Euroopas ei ole olukord nii äh, roosiline, nagu komisjon seda täna kirjeldas ja nõukogus samuti, meil on väga palju äh, ülesandeid ja me peame seda näitama ka teistele kuid kahjuks see komisjoni poliitika ei ole muutunud ning ka nõukogu poliitika mitte ja ma pean ütlema, et olles käinud lõunapoolsetes kriisiriikides, siis mida rohkem härra Barroso räägib, rohkem härra Rehn räägib, siis ma ei hakka siin härra Verhofstadt ja härra Rehni vahelisse konkurentsi sekkuda, kuid me peame oma poliitikat muutma. härra Rehni osakond, komisjon näitab et, et kaheksateistkümnenda protsendi puhul on väljund vahend, vähenenud äh, Kreekas ja mida oli härra Rehn ja komisjon ütlevad, et Hispaanial on vaja äh, mis ehm, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks tööpuuduse probleem lahendada ja kuidas me saame lahendada probleeme Kreekast ja Portugalini. Ehm, meil on vaja siin ehm, selliste sõltumatute organisatsioonide nagu Karitase abi. kreeklased ei saa maksta isegi üüri ega oma maja laene, mis on siis vastuseks sellele, kui üks troika liige ütles, et ehitage siis neile varjupaiku, kui nad kodudest välja aetakse. siin on palju häid ideid, ma ei tea, kuidas komisjon reageerib sellele ettepanekule, et kui me hakkame sanktsioneerima panku, ühe koma seitsme miljardi euroga, siis miks mitte kasutada seda tööpuuduse vastases võitluses. kasutagem seda selleks ning lisagem see noorte garantiile, see on palju parem idee ning meil on palju paremaid ideid ka ühtse Euroopa poliitika jaoks, kui need lepingulised suht-, mõtted, muidu langeme jälle rahvuslusse ning valitsuste vahelistesse lepetesse ja selle asemel, et meil oleks Euroopa tasandi majandus- ja rahapoliitika. kuid vaadakem nüüd Euroopa olukorra sotsiaalseid aspekte, juba nelikümmend aastat tagasi, kolmeteistkümnendal novembril rääkis Willy Brandt Euroopa Parlamendis ja ta kutsus oma kaugelenägevas kõnes äh, Euroopa Liidust, äh, majanduskasvust ja sotsiaalsetest õigustest, kuid täna endiselt võitleme komisjoniga ning ka enamusega nõukogus, et meil oleks selline sotsiaalne Euroopa Liit ja et meil oleksid tugevad sotsiaalsed kriteeriumid mm, majandus- ja rahaliidus Euroopa Liidus, kuid selle asemel, et luua sotsiaalset liitu, siis äh, teatud liikmesriigid, vaatan siin Briti valitsuse suunas, soovivad piirata liikumisvabadust Euroopa Liidus ning luua uusi lõhesid, öeldes, et te saate reisida ainult siis, kui teil on kõrge sissetulekuid, kuidas seda saab teha vaesetes riikides ja selle asemel, et luua ühtset vaesusevastase võitluse strateegiat, oleme oma liikmesriikide kodanike vastu, nii et eh, tänapäeval on meil jälle rahvuslus mis äh, on tugevam kui äh, majandusmured ja me teeme siin vahet oma kodanike ja sisserännanute vahel ja me räägime ju siin Euroopa Liidust. liikmesriigid, Ühendkuningriik ja teised nõuavad endale rohkem õigusi, selle asemel peaksid nad kasutama neid õigusi, mis neil on kui on mingisugune sotsiaalsete hüvede turism, siis äh, muutke riikide seadusandlust, kuid ärge hävitage seda, mille me oleme saavutanud Euroopa Liidus. ärge hävitage liikumisvabandust, meil on kaks kontseptsiooni Euroopa Liidu kohta, üks ütleb, et piirakem seda ühtse turuga, piirakem seda äh, kaupade ja teenuste turuga, võib-olla ka äh, kaitseturuga, kuid äh, on olemas ka teine visioon, mis hõlmab töö, vabadust töötada ja vabadust kõikjal liikuda, mis on, kehtib kõigile see ütleb võidelge vaesuse vastu, võidelge äh, üha suurema palgalõhe vastu Euroopa Liidus. tõepoolest, Euroopa Liidus on usalduse puudus, kuid usalduse puudus on sellepärast, et majandus- ja sotsiaalprobleeme ei lahendata Euroopa Liidu poolt. kui me soovime tugevat majanduspoliitika, kui meil oli, oleks tugevam majandusliit, siis see suurendaks ka liikumisvabandust tööhõivet, parandagem siis neid aspekte, loogem sotsiaalne Euroopa Liit, mis äh, tooks kaasa ka usalduse Euroopa Liidu vastu. suur tänu ja nüüd ALDE fraktsiooni nimel saab sõna nende esimees härra Verhofstadt suur tänu, härra president, kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele, kes olid väga huvitanud, eriti härra Svobodat äh, Äh, kes olid huvitunud sellest demokraatlikust valikust, mis meil on liberaalide fraktsioonis, sest mulle tundub, et siin ainult liberaalide fraktsioonis on selline demokraatliku valiku võimalus, ilmselgelt. aga selle kõrval alustaksin nüüd oma kõnet ja kõigepealt kiidaksin Ukraina kodanikke. miks? sest äh, sajad tuhanded inimesed on tulnud Kiievi tänavatele ja minu arvates on nemad täna parimaks vastuseks, mida me saame anda ja mida me näeme selle pead tõstva euroskeptitsismi vastu Euroopa Liidus, sellepärast et Euroopa Liidus populistid ja natsionalistid üritavad selgitada, et Euroopa on omadega läbi, et Euroopa Liidul pole mitte mingit tulevikku ja väljaspool Euroopa Liitu näeme me inimesi tänaval Kiievis, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda. ma arvan, või ma loodan, kallid kolleegid, et ne, seda euroopameelset vaimu öö, seda ei peaks me mitte ainult hoidma Kiievi tänavatel, vaid see tuleks ka ülemkogule kaasa viia, sest tegemist ei ole mingi tavalise ülemkoguga. meil on kolm suurt tõket, mis tuleb ületada ülemkogul ja seda kuus kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi. kõigepealt kaitseküsimused kuuskümmend aastat tagasi täpselt Prantsusmaa Rahvusassamblee minu arvates tegi ühe väga suure vea. nimelt, äkki mäletate, viiekümne neljandal aastal, mina muide, ma just olin sündinud, olin aastane, ise küll ei mäleta sellest midagi, aga Prantsuse Rahvusassamblee lükkas tagasi Euroopa Kaitseliidu samal ajal aga kui küsida Euroopa kodanikelt, siis tegelikult äh, avalik arvamus pooldab äh, Euroopa Liidu tasandil kaitset, isegi muide Ühendkuningriigis. kui on üks küsimus Ühendkuningriigis, mille puhul britid arvavad, et tuleks teha üheskoos, siis äh, need on kaitseküsimused ja kümme aastat tagasi pärast Iraagi sõda koos Prantsusmaa ja Saksamaa organiseerisime me selle nii-öelda šokolaadi ülemkogu ja toona rääkisime me just äh, kaitseküsimustest ja siis ka lepingust, äh, mis sõlmiti Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi vahel. ma loodan, et see mõte võiks nüüd uuesti õitsele puhkeda kümme aastat hiljem, sellepärast et liikmesriikidel on väga raske olukord oma eelarvetega ja sellepärast ei ole mõtet kakskümmend kaheksa korda äh, teha ühte ja sama asja, vaid pigem teha koostööd selles küsimuses teine tähtis küsimus, mis tuleb läbi arutada ülemkogul, majandusjuhtimine ja euroala. ja olen nüüd tõesti täiesti aus äh,, härra volinik, te siin kaitsesite neid lepingulisi suhteid, aga parlament ei taha neid, me ei taha neid see mõte, et Euroopa Komisjon ja liikmesriik siin oma omavahel sõlmiksid lepingud mitte mingis imelikus äh, vormis ja et need pan- lepingud pannakse siis äh, tööturule peale need lepingulised suhted on kirstunaelaks euroopale igas liikmesriigis kus te need sisse viite sellepärast et seda vaadatakse kui sekkumist euroopa liidu tasandilt riiklikusse reformi härra Brock, mina, härra Gualtieri oleme parlamendi nimel öelnud Sherpa miiti, kohtumisel seda, aga te lihtsalt jätkate sellega komisjon peaks teisi mõtteid toetama, seda mõtet, mida toetab parlament, et meil oleksid juhised, et meil oleks konvergentsi kriteeriumid, mis kehtiksid kahekümne kaheksale liikmesriigile ja ka seitsmeteistkümnele euroala riigile ja et need konvergentsi juhised otse loomulikult tooksid hoopis teistsugused tagajärjed kaasa erinevates liikmesriikides, sest reformid on ju erinevad. kuid lõpetage need lepinguliste suhete edasiarendamine, see jätab mulje, et Euroopa Liit ja eriti just komisjon sekkuvad siseriiklikesse reformidesse ja suruvad midagi siseriiklikult peale, kuigi liikmesriigid vastutavad nende küsimuste eest ja lõpetuseks, härra president, kolmas punkt, pangandusliit. ütlen seda, mida olen juba mitmeid kordi siin saalis korranud pangandusliiduta ei ole meil lahendust sellele kriisile näeme täpselt sedasama mis juhtus jaapanis et lihtsalt majandus stagneerub ja seda pikka aega meil on vaja tõelist pangandusliitu, lihtsalt mitte mingit pangandusliiti, mitte mingit sellist äh, rahv-, riiklike kriisilahendusmehhanismide suvalist ühendamist. meil ei ole valitsustevahelist süsteemi, meil on vaja Euroopa Liidu tasandil süsteemi. ja lugesin täna hommikul ajakirjandusest ECOFIN-i kohtumise tulemusi ja jällegi, seal räägiti valitsustevahelisest süsteemist ja loodetavasti see parlament siin seda mitte kunagi ei ei tunnista. peale selle peab tegemist olema süsteemiga, mille eest maksaksid pangad, mitte maksumaksjad. sest kui jällegi on tegemist sellise süsteemiga nagu minevikus, siis maksumaksjad on need, kes lõppkokkuvõttes kõik kinni maksavad. nii et tõesti, pangad peaksid maksama vastavalt oma riskiprofiilidele ma loodan, et meil siin parlamendis õnnestub toetada komisjoni ettepanekut, ähm, mis vastab meie ootustele. nii et ähm, eks me näeme, mis siis ülemkogul juhtub. Äh, ma loodan, et see Euroopa väim, vaim ülemkogul säilib, seesama vaim, mida me näeme Kiievi keskväljakul, aitäh! suur tänu! Teil on küsimus, härra Verhofstadt, kolleeg Odi soovib teile küsimuse esitada, olete valmis vastama? Eh, kallid kolleegid, te rääkisite siin eh, prantslastest, kellel oli täielik õigus eh, lükata Euroopa Kaitseliit tagasi, sest Euroopa ei olnud tollal selleks valmis. kuid kas te usute tõesti, et Euroopa Liit praegu on valmis tagama inimeste kaitset ja kas te arvate, et teie saaksite seda teha ilma suurte riikideta, kellel on maailmas parimad sõjaväed, kas te arvate tõesti, et Euroopa Liit on selleks praegu valmis? Euh, jah, härra Audi, ma arvan, et äh, Euroopa kaitse peab toimima, sellepärast et me lihtsalt ei saa rohkem maksta selle eest. Äh, tõsi on see, et et Euroopa riigid kulutavad nelikümmend kaks protsenti USA kaitsekulutustest, sest USA kaitsekulutused on väga suured ja see on väga suur summa, peaaegu poole, kuid me oleme valmis maksma ainult kümme protsenti nendest Äh, operatsioonist, mida USA läbi viib, see tähendab, et me oleme neli kuni viis korda vähem tõhusad sõjalisel tasandil kui ameeriklased. seega on väga selge, et me peame jätkama sama loo äh, põhjal, see oli äh, Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa vaheline lepe, me peame jätkama siin teen ettepaneku jätkata samas suunas, kus me olime kümme aastat tagasi äh, Jacques Chiraciga. Äh, president katkestab kõnelejat. suur tänu, härra Verhofstadt ja nüüd saab sõna kolleeg Harms Roheliste fraktsiooni nimel. lugupeetud härrad presidendid, kallid kolleegid, mul on väga hea meel, et pärast seda, kui äh, relvastatud eriüksused äh, Kiievis opositsioonipartei kontorid on äh, maatasa teinud, et nüüd parlament on otsustanud, et me peame Kiievis olema esindatud. eelmisel nädalal see, ta otsus kahjuks vastu võtta ei saadud, kuid mul on väga hea meel, et nüüd parlamendi parlament on oma arvamust muutnud. kahjuks eelmisel nädalavahetusel meie ametlik delegatsioon seal veel kohal polnud. ma loodan, et see resolutsioon, mille üle me eile aru pidasime, et see täna ka suure enamusega vastu võetakse. Kiievis tuleb väga hästi välja üks väga nõrk pool Euroopa Liidus. nimelt meil ei ole ühist poliitikat mis puudutab Ukrainat, siis me näeme ikka ja jälle, kui nõrgad me oleme. kui raske on meil ühte harmoniseeritud Venemaa poliitikat välja töötada ja ma loodan, et need, kes soovivad ähm, demokraatiat ja Ukraina sõltumatust, äh, midagi ette võtavad. nüüd ähm, julgeoleku ja kaitsepoliitika ma arvan, et äh, mulle tundub, et me oleme asju tõesti valest otsast äh, hakanud lahendama. ma arvan, et me peaksime tõesti mõtlema selle peale, milline on meie ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika, mida me soovime saavutada viie aasta pärast, kümne aasta pärast, mida me oleme õppinud sõjalistest sekkumistest, Atalantast, äh, Prantsuse Äh, operatsioonist Malil või sellest, et Euroopa äh, sõdurid põgenevad Afganistanist. kui neid küsimusi küsitaks kohe arutelu alguses, siis ma arvan, et meil on ka võimalik äh, paremat ühist poliitikat välja töötada. ja arvestades, et tõesti raha on meil vähe meil tõesti on nii väga vähe raha ühise sotsiaalpoliitika jaoks või noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks Euroopa Liidus. ja et nüüd hakatakse rääkima mõttest, et me hakkaksime Euroopa Liidu eelarvest rahastama mehitamata lennukite soetamist. issand jumal, mis asja te siin mõtlete, niimoodi pole küll võimalik Euroopa Liidus suhtumist muuta siis Pangandusliit, ma ei tea, kui palju me oleme sellest juba rääkinud. ilma Euroopa Parlamendita ja ilma pühendunud kolleegideta nagu meie, Sven Kiigold või Philip Lamberts, ei oleks meil olnud võimalik seda esimest samba pangandusliidu puhul paika panna. meil ei oleks mitte mingit panganduse järelevalvet. ja mis puudutab õiglust, siis väga hea oleks see, kui see kriisilahendusfond, millesse peaksid maksma pangad, minu, mulle tundub, et see on praegu veel täiesti savijalgadel, sest kogu aeg äh, blokeeritakse kõike. daamid ja härrad, härra Verhofstadt rääkis äh, nendest äh, nõudmistest, mis tuleb täita selleks, et euro jääks stabiilseks, et me tuleksime kriisist välja. meil on vaja ühist eelarve ja majanduspoliitikat selleks, et kriisist välja tulla, aga see, mida teie välja pakkusite, härra Šefčovitš, see on täpselt vastupidine, kes soovib, et Kreeka sündmused korduksid, et riik, mis arutelude alguses oli valmis rääkima reformidest, kus tõesti oli näha reformimeelsust, kes soovib, et see ajalugu ka korduks, ja et reformimeelsusest mitte mingi, mingil hetkel saab ainult hirm tuleviku ees, et inimesed üha rohkem ähm, põgenevad populistide ja paremäärmuslaste rüppe, sellepärast et neil pole mitte mingit lootust Euroopa suhtes. see peab täpselt neid lepingulisi suhteid tegema, mida te välja pakkusime. see on Euroopa vastane, see on ebademokraatlik ja minu fraktsioon mitte kunagi ei ole nõus oma jah-sõna sellele andma suur tänu ja järgmisena saab ECR fraktsiooni nimel härra Kellenen. Uh, ma tänan. jah, me rääkisime majanduspoliitikat ikka ja jälle räägime sellest siin, nii et täna hommikul ma räägiksin pigem kaitsepoliitikast sest kui me räägime kaitsest Euroopas, siis minu arvates õige lähenemisviis oleks koostöö, suutlikkus ja ühilduvus ja see on lähenemisviis, mis Euroopas on kuuekümne aasta jooksul välja arendatud NATO äh, varju all. NATO on järeleproovitud liitlane, aga samas paljud tahavad seda õõnestada suurema Euroopa Liidu bürokraatiaga meie julgeoleku kaitsepoliitika kaudu. ei tohi dubleerida selle rolli ja luua Euroopa Liidu armeed tagaukse kaudu. muidugi me kõik mõistame, et NATO-tki on vaja moderniseerida. kui see neljakümne üheksandal aastal loodi, siis selle esimene peasekretär ütles ja ma tsiteerin, et selle rolliks on hoida venelased eemal, ameeriklased sees ja sakslased madalal. ja kahekümne esimese sajandi väljakutsed on hoopis teistsugused, kui aastal olid nelikümmend üheksa. NATO tugevus lõppkokkuvõttes on Atlandi ülesed julgeoleku tagamine ja ma arvan, et peaksime ikkagi tahtma ameeriklased sees hoida ja meievaheline koostöö on palju aktuaalsem kui kunagi varem, aga paraku Obama nii kuulut-, nii-öelda rahumeelsus on ohuks ja strateegilised huvid on nihkunud. praegu me tõugam, tõukame neid nagu eemale ja ühine Euroopa kaitsepoliitika plaan on aukudega, kõigepealt Euroopa riikidel ei ole omal vaja, vaja olemasolevaid ressursse, eh, on vaja triljoneid dollareid kaitseks NATO-l ja eh, kaks kolmandikku tuleb USA-d, üks kolmandik eh, kulutatakse Euroopa Euroopa Liidu liikmesriikides, nende hulgas neli Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia on need, kes suurema osa sellest kasutavad. nii et Euroopa üles kaitset meil ei oleks, sest nii äh, vähesed riigid teevad ära kõige suurema töö kaitse vallas. nii et ähm, me oleme taandunud tahaplaanil USA-ga võrreldes. teiseks ähm, ei anna USA üle ka kontrollifunktsioone Euroopa Liidus pea kont-, korterile ja jääbki ainult valitsustevaheline koostöö, et riigid tõesti võtavad kohustused üksteise huve kaitsta lepinguliselt, aga mulle näib, et see ongi see NATO lähenemisviis. aga jõupingutuste dubleerimine tähendab seda, et meie niigi juba pingel olevad ressursid äh, ei leia korralikku ärakasutamist, aga me saaksime hoopis kulutada riistvarale ja koolitusele ja mitte sellele, et siin mingit sõjaväge mängida. ja ma arvan, et kõik siin austavad eh, oma riigide sõjavägesid ja ma tõesti austan neid, kes eh, eh, seda teevad ja meiegi sõjaväe vaprus on tõesti imetlusväärt. Äh, aga kas me siis tõesti usume, et need inimesed, kes võitlevad oma riigi eest, tahaksid end ohvriks tuua Euroopa lipule, ma arvan, et mitte. Euroopa riikidel on juba pikaajaline ja väärtuslik ajalugu kahepoolsetest ja mitmepoolset koostöö vallas ja see peab jätkuma loomulikult. me peame koostööd tegema, kus iganes võimalik. strateegilised puudused on võimalik ületada just sellise lähenemisviisiga ja see on juba NATO aru ka kaitsealgatuses kirjas. hiljutine Mali missioon näiteks, Ühendkuningriigi transpordilennukeid kasutati selleks, et Prantsuse eh, vahendid kohale tuua koos USA ehm, luurelennukite toel, aga meil ei ole vaja mingit lisanduvat bürokraatiat Euroopa Liidu tasandil kõige selle elluviimiseks meil on vaja liikmesriigi tahet, aga mitte alati see ei ole olnud ühesugune kõikides liikmesriikides ja seda tõendab väga hästi see eh, lõhe, mis tekkis kümme aastat tagasi Iraagi sõja küsimuses. vaatamata selle konflikti õigele ja valele lähenemisviisile, ometi see näitab, et paljudel riikidel on siiski nende oma iseseisvus kõige tähtsam ja me ei saa tänapäeval lubada seda, et meil saab olema kaks kaitseorganisatsiooni Brüsselis, meil on üks väga edukas ju juba olemas, see on kuuskümmend aastat rahu taganud Euroopas ja üleatlandilised julgeolekusuhted on tõesti meie kõige parem tugi ka kahekümne esimesel sajandil, iga samm, mida me astume Euroopa ühise liikumise eh, kaitsepoliitika suunas eh, viib USA kahe sammu võrra kaugemale NATO-st ja me peame olema väga kindlameelselt ja ühendatud eh, üleatlantilistes suhendes. me peame õppima eurokriisist ka ja me ei tohi luua Euroopa Euroopa ülest riiki, vaid praktiliselt tegelema sellega, mis tõesti toimib ja mitte looma uut bürokraatiat lihtsalt bürokraatia nimel. NATO ju toimib, nii et jääme sellele truuks ja ärgem üritagem luua Euroopa Liidu armeed kuskilt tagaukse kaudu. kui asi puudutab Euroopa kaitset, siis koostöö, suutlikkus ja ühilduvus on siin põhimõtteks. kellel on suur tänu, härra Kellenen ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna proua Zimmer, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, eile keemiarelvade keelustamise organisatsioon sai Nobeli rahupreemia. aasta tagasi sai selle rahupreemia Euroopa Liit. miks me ei kasuta järgmise nädala ülemkogu selleks, et äh, rääkida tulevikuvisioonist? sellest, et meie, Euroopa Liit, oleme liit, mis kogu maailmas hoolitseb selle eest, et keemiarelvasid äh, hävitataks. keemiarelvade keelustamise organisatsioon on juba kaheksakümmend protsenti äh, maailma keemiarelvadest hävitanud, nüüd on neil kõige raskem ülesanne ees kodusõjas äh, raputada saanud riigis tuleb neil keemiarelvasid hävitada. mida teeme meie? meie korraldame sõjalise ülemkogu ja palun äh, saage sellest aru nii, nagu ma ütlen, tegemist on tegelikult relvatööstuse lobistide ülemkoguga, see ei ole meie ülesanne, see ei ole ka see, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad ja nõuavad me elaksime nagu mingis paralleelses maailmas, me oleme Euroopa Liidus, mis on kriisist korralikult sakutada saanud ja meie räägime nüüd sellest, kuidas Euroopa Liidu eelarvevahendeid paremini kasutada, tõhusamalt kasutada selleks, et veelgi kallimaid süsteemi, veelgi tõhusamaid kontrollimatuid süsteeme kokku osta. Pole mitte mingi ime see, et välisteenistus hak-, ka pole mitte mingi ime see, et EADS hakkab nüüd rääkima, et meil tuleb kokku hoida, et meil ei ole piisavalt raha, sellepärast et liikmesriigid ei ole piisavalt panustanud. ja nagu öeldud, siin jällegi me mitte ainult ei hakka asju valest otsast lahendama, vaid me oleme täiesti valel kursil, ei saa niimoodi edasi minna Neid numbreid, mida siin välja toodi, võib ka täiesti teistmoodi vaadata. igal aastal kakskümmend kuus miljardit eurot kulutatakse äh, relvadele, see on tegelikult rohkem kui see, mis on riiklikes eelarvetes kirjas. Spiegeli ajakirjas räägiti saja kolmekümnest miljardist eurost, mida oleks võimalik kokku hoida, aga me võiksime ka sellest kõigest loobuda. sellel kõigel oleks mõtet teie loogika kohaselt ainult siis, kui poliitikud relvatööstusele ütleksid, et mis täpselt toimub ja mida oleks vaja. aga asjad on täpselt vastupidi. meie poliitilises igapäevaelus on nii, et relvatööstuse lobistid ütlevad poliitikutele, mida on vaja teha. vaadake, mis seal Eestis toimub, nad ei ole võimelised äh, olnud siin kümne aasta jooksul satelliidisüsteemi Saksamaal sisse viima. juba kolmkümmend aastat kakleme siin Eurofighterite pärast ja see ei ole üldse tõsimeelne arutelu, ei ole mõtet siin olla nüüd liiga sinisilmne ja öelda, et meie oleme need, kes siin tõhusamat kaitsesüsteemi üles ehitavad. nii kaua, kui äh, tööst-, relvatööstuse lobistid on mängus, ei ole meil võimalik siin äh, kulusid vähendada ja mõelda selle peale, et tuleb tagada oma rahva julgeolekukaitse. nii see praegusel hetkel kindlasti ei ole teine märkus, tahaksin veel kord teie tähelepanu pöörata ka sellele. nii kaua, kui Euroopa Liidus ei ole tõsiselt võideldud tasakaalunihete vastu, nii kaua, kui nõukogu ei eh, ro avalda rohkem survet Saksamaa liitvabariigile, et et äh, ta tõesti lõpetaks äh, nende nihkete toetamise niikaua, kui me oleme nõus sellega, et need ekspordi ülejäägid ja ekspordi kasum äh, Saksamaal tuleb sellest, et teiste riikide võlad suurenevad, meie sellest mülkast välja ei tule. suur tänu ja nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Farage well,. tere hommikust jah, on tõesti jõulud tulemas kaheteist päeva pärast, aga mina tahaksin rääkida, et kakskümmend üks päeva on jäänud, kui Rumeenia, Bulgaaria vaesed miljonid hakkavad meile sisse voolama. see on Briti poliitikas praegu pöördepunktiks. tihtipeale eh, Briti eh, saadikud eh,, tihti siin saadikud kauplevad, et ei ole eriti populaarsed eh, rahva hulgas, aga Briti konservatiiv Van Ordner oli raportöör Bul-, Bulgaaria liitumise küsimuses ja sellega on nüüd avatud uks kõikidele nendele inimestele tubli,. tubli-tubli, ma tahan, et kõik britid teaksid, kes te olete ja kes on ka George Stevens. ja vaba liikumine tähendab ju seda, et vaba tervishoid tagatakse, tasuta haridus tagatakse, vaba juurdepääs kõigile süsteemi heaolu üle ja avatakse uksed ka kriminaalsetele pandedele ja kõikidele teistele, kes saavad tulu sellest, et London on kõige jõukam rahvusvaheline linn Euroopas. ja juba praegu olukord on läinud nii hulluks et, et üheksakümmend kaks protsenti protsenti eh, rahaautomaatide kuritegevusest on rumeenlaste poolt toime pandud Londonis. ma ei taha siin eh, kellelegi näpuga näidata, ma tean väga palju inimesi on tulnud Bulgaariast ja Rumeeniast ja on seejuures väga korralikud inimesed, kes tahavad kõvasti tööd teha ja tahavad oma elujärge parandada, aga vaba liikumine ei toimi Euroopa Liidus. meil on ju siin ka riigiks on väga vaesed ja kui keegi tuleb Bukarestist ja töötab Londonis, pensionis ja saab laste eh, hooldamiseks toetust kahele lapsele, kes kodus elavad, siis see lapsetoetus on palju rohkem kui see töö, mida ta teeks Bukarestis, eh, talle sisse tooks ja see on see kõige hullem asi. ma olen ju ikka jälle öelnud ja britid on nõus, et aitab kõrini on. kaheksakümmend protsenti eh, brittidest ei taha, et need piirid kaoksid kahekümne ühe päeva pärast. see ei ole õiglane, see ei ole õiglane töötavate inimeste suhtes, see toob kaasa madalamad palgad ja suurema tööpuuduse noorte hulgas ning toob kaasa meie ühiskonna lõhestumise, aga sellega asi ju ei lõpe. meie peaminister härra Cameron eh, leiboristide ja liberaaldemokraatide toetusel tahab nüüd seda põhimõtet laiendada, avatud piirid, nagu ta ütleb, Atlandilt Euroopani Kasahstan, äh, Ukraina äh, ka Euroopa Liitu. Äh, Tony Blair nüüd aitab albaanlastel Euroopa Liiduga ühineda, õnne ja edu selleks. aga tahetakse isegi Türgile Euroopa Liidu liikmelisust, aga öö, öö, Türgi on lihtsalt jõulude jaoks ja mitte poliitilise liidu jaoks nii et ei tohi ka taotleda suuremat Euroopa sõjalist integratsiooni, kui selline äh, suurem suudlikkus oleks, oleks Süüriat pommitama mindud, jumal tänatud, seda ei juhtunud. ma arvan, et tulevad radikaalsed muutused, tuleb äh, maikuus meil maavärin Briti poliitikas. <clears throat> härra saadik, kolleeg Brons soovib teile küsimuse esitada, olete te valmis sellele vastama, palun, härra Brons yes,. härra Farage, te väidate, et te olete immigratsiooni vastu või vähemasti vihjate sellele. neljandal mail kaks tuhat kümme eh, Daily Politics Show's te ütlesite, et kakssada viiskümmend tuhat tööluba antakse Inglismaal igal aastal välja. nüüd te rääkisite siin rumeenlastest, et nemad on vastutavad eh, rahaautomaatide kuritegevuse eest Londonis, aga te peaksite konkreetsem olema. Need olid Rumeenia kodanikud, kes olid Rooma päritolu ma tänan selle küsimuse eest. osk asi olgu selge teile Ühendkuningriik ja UKIP ei ole immigratsiooni vastu, me tervitame seda, me tahame immigratsiooni, aga me tahame sellist immigratsioonisüsteemi, mis on selline nagu austraallastel. see tähendab seda, et me tahame inimesi, kes tulevad oskusi tooma meie riiki, me ei taha näha inimesi, kellel on mingid eh, elu ohustavad haigused või kellel on kriminaalne taust. Austraalias vanadel aegadel oli see loomulikult eeltingimuseks, aga me tahame ise oma otsuseid langetada, kes tohib tulla ja kes mitte. me ei diskrimineeri, me ei näita näpuga, me tahame lihtsalt kontrollida omaenda piire, elada demokraatlikus ühiskonnas, aga me ei saa seda teha Euroopa Liidu liikmetena siin. <coughs> nii, läheme nüüd ülemkogu juurde tagasi. proua Le Pen vabandab ta ei ole veel siia saali jõudnud ning seetõttu saan anda sõna kolleeg Elmar Brokile. rahvapartei fraktsioonist, palun. härra president, äh, ülem, nõukogu eesistuja, volinik, kallid kolleegid. paari sõnaga Ukrainast. kui ma näen, mis täna öösel jälle toimus et ka proua Ashtoni ameeriklaste algatustest polnud mitte mingit kasu, tuleb mul tõdeda, et raudne eesriie on jällegi ette tõmmatud. Venemaa surve tõttu võetakse ühelt rahvalt ära vabadus ja õigus otsustada ise. ja ma arvan, et me oma resolutsiooniga peame väga selgelt välja ütlema, et me ei ole sellega nõus olen nõus ka proua Harmsiga, see tuleneb ka sellest, et meil ei ole ühist poliitikat Venemaa suunal. Need küsimused, mida arutatakse ülemkogul. ühine julgeoleku ja välispoliitika on väga tähtsad küsimused. me toetame NATO-t, me leiame, et NATO tõesti, meil on vaja NATO-t ja seda kollektiivset julgeolekukaitset, aga me peame ka oma võimekuse välja töötama me võime tõesti osta kuskilt mujalt oma relvi, aga siis me ei ole enam sõltumatud, mitte ainult tööstuspoliitiline lähenemine pole tähtis. kui meil on siin äh, tahtjate koalitsioon, on kõik hästi, kui seda pole, siis me ei ole võimelised tegutsema. ja tegelikult kärbitud eelarved näitavad, et tegelikult üha rohkem on meil siin tegemist bürokraatia ja mitte tegevusvõimekusega. me ei koordineeri siin tööd, see olen väga tähtis me ei saa hoolitseda selle eest, et ameeriklased Euroopa naabruses hakkavad kõike NATO kaudu juhtima. me ei taha, et üksikud liikmesriigid on kellegi vasallid, mul on jäänud mulje, et Briti poliitikud on nagu mingid ähm, ameeriklaste karjakoerad meil on vaja siin oma võimekus välja töötada ja sellepärast tuleb meil ka ise midagi ära teha, me ei taha mitte ainult olla need, kes üleilmselt maksavad, vaid me oleme, tahame olla ka need, kellel on õigus sõna sekka öelda. daamid ja härrad majandus ja rahaliit meil on vaja euroopa liidu tasandil poliitikat niikaua kui parlament on tegutsenud on ta kogu aeg hoolitsenud selle eest et meil oleks majandus stabiilsem meil oli majanduskasvu ja stabiilsuspakett kaksipakk kuuikpakett ja me oleme niimoodi euroopa parlamendi kaudu oma konkurentsivõimet suurendanud ja sellepärast tuleb reformiprogrammide kaudu liikmesriikides seda kõike tugevdada ja seda euroopa majandus poolaasta kaudu euroopa parlament peab juhised kaasotsustusmenetluse kaudu paika panema ja liikmesriikide parlamentidel peab siis olema õigus neid riiklikke programme vastavalt äh, äh, siis ka kohandada ning mõelda selle peale, kuidas neid kõike rahastada, kas Euroopa Liidu eelarve kaudu või oma eelarve kaudu. ärgem unustagem, et riiklikud parlamendid mängivad siin väga tähtsat rolli ja nemad tuleks rohkem kaasata. aga ainult niimoodi on meil võimalik äh, konkurentsivõimet ja sotsiaalpoliitikat äh, üheskoos ellu viia. ja veel üks lause, härra president see, mida ma kuulsin härra Farage'ilt, mitte midagi te ei rääkinud enam eurost, te räägite rändest. see on kõige odavam populism teiste inimeste arvelt. ja ütlen teile veel midagi. Euroopa Liidul on kõik vahendid selleks, et tööta inimesed, haiguskindlustuseta inimesed ähm, äh, ei läheksid inimest sinna riiki, kus neid vihatakse kui te siin praegusel hetkel niimoodi räägite, siis te olete lihtsalt üks suur populist. suur tänu, härra Brock. härra Brock. kolleeg Taatmav sooviks teile esitada küsimuse. sinise kaardi küsimuse, olete te valmis vastama, palun, härra Taatmav. suur tänu, härra Brock, te ütlesite vähemalt tõlkes öeldi, et Euroopa Liit on välja töötamas võimekust ja te ütlesite seda mitu korda. kas see tähendab, et te soovite, et Euroopa sõjavägi, Euroopa NATO või mingi Euroopa õhuvägi oleks olemas? härra Brock, kas olete valmis vastama kolleegi küsimusele? suur tänu, kallis kolleeg! meil ei ole õiguslikke eeldusi, et seda teha, isegi kui me tahaks mis on programmi sisuks? Lissaboni lepingu täitmine selleks, et Euroopa võimekust suurendada töö jaotamise puhul. meil ei ole Euroopa sõjaväge. Saksamaa puhul juba sellepärast, et meie enda parlament paneks sellele veto peale. ja sellepärast kogu see hirmutamine, mis pole absoluutselt seotud reaalse eluga Euroopa Liidus, on see, kus teie oma Äh, vee, veskile vett saata. ma ju rääkisin tõesti võimekusest ja teie Ühendkuningriigis pole ise ka enam võimelised oma armeed või mõistlikult rahastama. kui me tööd jagaksime, siis me, eurooplased, üheskoos oleksime paremad, britid ka ja Euroopa tähendab ju seda, et me jagame ja koondame, nii nagu see on ka, ka selles programmis kirjas meil on vaja suveräänsust tagasi anda oma riikidele, aga ainult nendes küsimustes, kus nad üksi saavad sellest võidelda, mitte ka nendes küsimustes, kus nad seda ei saa ja sellepärast Euroopa mängibki siin nii tähtsat rolli. suur tänu, Elmar ja nüüd saab sõna kaheks minutiks härra Gualtieri, palun. aitäh meie parlament peab olema väga järjekindel. kui asi puutub ühenduse tasandi lepetesse ja tundub, et ähm, mm, me püüdsime siin äh, luua ainult majandus- ja eelarveliitu, ka sellest ei piisa ning äh, uue instrumendi puhul on vaja tugevdada majanduspoliitikat äh, kõikide liikmesriikide koostöös, kuid äh, solidaarsusmehhanismi ei ole nõus äh, liikmesriigid siin vastu võtma. me, mis puutub solidaarsusmehhanismi, siis öeldakse, et vaatame homme, nagu me alati ütleme, aga mida siis äh, toob endaga kaasa see piirav lepe, ilma et liikmesriigidel oleks mingisugused stiimulid siin toimuda äh, need lepingulised suhted ei ole sugugi veenvad, tegemist on kahepoolse poliitikaga, igaüks otsustab ise, mis ta teeb omaette ning sotsiaalne mõõde on siit täiesti puudu. me keskendume siin pakkumispoliitikale, aga kriisi puhul on tegemist just nõudmise, nõudmisega, millele tuleb tähelepanu pöörata me peame siin äh, kriitiliselt asjale lähenema, me oleme valmis oma rolli institutsioonina mängima, kuid kui resolutsioonis ei võt-, võeta neid äh, aspekte piisavalt arvesse, siis need lepingulised suhted äh, lähevad väga keeruliseks meie parlamendi tõttu. aitäh, palun nüüd härra Watson. aitäh. me peaksime rõõmustama äh, selle uue äh, kaitse- ja julgeolekupoliitika lähenemise üle ja me peame eelkõige siin keskenduma ühisele eesmärgile tõhus ja tulemuslik poliitika tugineb tugevale tööstuslikele alusele, kasutades Horisont kaks tuhat kakskümmend fond. see keskendub õigusele, kaubandusele ja abile ning loob ümber NATO läbi kaubandus- ja investeerimisleppe merendusstrateegia, küberstrateegia ja satelliidistrateegiad peavad olema siin prioriteetideks. mis puutub droonidesse, siis esitagem endale kõigepealt küsimuse, kui palju suurendavad nad USA julgeolekut. ülemkogu ei peaks energiapoliitikat lihtsalt äh, möödaminnes käsitlema, üleminek fossiilkütustelt puhtale energiale on määrava tähtsusega nii äh, kliimamuutuse kui ka Venemaast sõltumatuse aspektides eelkõige peame mitte järgima härra Svoboda liini, kes ründas siin nõukogu sotsialistlik poliitika tähendaks ähm, veel suuremat võlakoormat meie laste jaoks ja Gordon Browni ja Zapatero ja Hollandi poliitika rakendamist kõikjal Euroopas. sellisel juhul on liberaalidel väga hea meel osaleda järgmises valimiskampaanias. aitäh, härra Watson, palun nüüd kaheks minutiks proua Kronberg. lugupeetud parlamendisaadikud, finantspiirangud on väga negatiivselt mõjutanud meie kaitsevõimekust, kuid see negatiivne mõju on veelgi suurem vähese koostöö ja koordineerituse tõttu Euroopas. meie fraktsioon usub, et julgeolek Euroopas sõltub ühtsest Euroopa äh, kaitsest, sellepärast et tahaksin kutsuda liikmesriike üles kaitsma tugevat äh, Euroopa kaitsevõimekust ja ületama killustatust, äh, äh, topeldamist ja muutma äh, Euroopa tööstust äh, tugevamaks ning äh, rohkem koostööd tegema, meil on vaja Euroopa kaitseteemalist poolaastat, meil on vaja koordineerimist äh, tööstuse tasandil, standardite ühtlustamise ning kaitsevarustuse standardiseerimise läbi, meil ei ole vaja siin hankeid autonoomsete droonide ja automaatrelvade jaoks, mis tapavad ilma inimesteta sekkumiseta, meil on vaja siin ühtset äh, ekspordirežiimi ning äh, ülemaailmset relvastumislepet. me kutsume veel kord üles rakendama ja tugevdama kaitsepaketti, nagu Euroopa Komisjon oma teatises selle välja pakub. me peame oluliselt süvendama koostööd ning koordineerimist äh, nendes kaitsepoliitika aspektides, mis on vajalikud tõhusa ähm, äh, ÜJK läbiviimiseks. aitäh. nüüd palun kaheks äh, minutiks äh, ECR-i nimel härra Van Orden, kes oli ka armee brigadir hiljuti. aitäh sellest ülemkogust räägitakse kaitseülemkoguna ja see peaks tegema suure sammu edasi kaitsepoliitika valdkonnas. me oleme siin täna hommikul kuulnud tavapäraseid mantraid komisjoni ja nõukogu poolt, kuid nii palju, kui mina näen, siis äh, see kaitse sisu on komisjoni kodutööde nimekirjas üsna tagasihoidlikul positsioonil kahekümne viiendal novembril spordi- ja haridusministrid kogunesid ja mina küsin, milliseid äh, siis kaitsepoliitilisi otsuseid kavatsevad äh, riigipead ja valitsusjuhid vastu võtta. mina leian, et äh, ÜVJP puhul on hakanud nüüd olukord muutuma vähemalt pealinnades meie muidugi elame siin, äh, siin endiselt oma imedemaal. Euroopa, Euroopas ei ole mingisugust huvi enam ambitsioonika Euroopa kaitsepoliitika järele, vaid rõhk on liikunud tsiviiltegevustele, kriisi ennetamisele, humanitaarsüsteemidele ning kriisijärgsele ülesehitusele. paljud meist on pikka aega soovinud seda muutust selleks, et Euroopa Liit saaks midagi kasulikku ära teha, toetades neid äh, tegevusi selle asemel, et äh, imiteerida NATO-t ning äh, väga pika, pikka aega on läinud, et seda muutust läbi viia. ja samas me raiskame ja topeldame oma süsteeme, mis on väga hästi juba üles ehitatud NATO-s vähesed ÜJKP äh, ettevõtmised äh, on kiiduväärsed ning Euroopa Liidus on küll mingisugune struktuur olemas, aga see ei toimi. aitäh, härra Varorden, palun nüüd äh, härra Huntis. suur tänu, härra president, kallid kolleegid me räägime järgmisest ülemkogust järgmisel nädalal, seda ajal, kus Euroopa Liit ägab kärpepoliitika all. räägime ka ajast, mil demokraatlikud saavutused on tegelikult kõik üles öeldud, seda selleks, et eurot tugevdada. riigijuhid ja valitsusjuhid peavad järgmisel nädalal rääkima ka majanduslikust olukorrast ja majandust ja äh, majandus- ja rahaliidust, me kuulsime siin juba, mis see umbes on, pangandusliit äh, ja nii edasi, aga siiamaani ellu viidud poliitikate katastroofilisi tulemusi ignoreeritakse, meil on üks koma viis miljonit töötut, tuhandetel kodudel Kreekas pole elektrit ja tõesti, Kreekas vaadatakse suurte hirmu silmadega seda, mis siin tehakse. ja samal ajal teie jätkate väljapressimist, härra president, sellist Euroopa Liitu, sellist ülemkogu, sellist äh, riigipeade valitsusjuhtide äh, kohtumist saab küll pidada ainult kohtumiseks, mis pole kodanike huvides. me soovime radikaalseid muutusi selleks, et me saaksime rääkida demokraatiast ja koostööst Euroopa Liidus. Para... aitäh, härra Huntis nüüd äh, palun härra Paksas. kallid kolleegid. ülemkogu päevakorras on äh, majanduskasvu ja tööhõivega seotud teemad ning äh, seal räägitakse ka kaitsest ja töökohtade loomisest, kuid arutelud ei ole mingisuguseid tulemusi praeguseks veel andnud ning loodetud läbimurret ei ole sellel aastal toimunud. vajalikud öö, majandusreformid jäid puudu ja VKE-sid toetavad meetmed olid samuti puudulikud. ainuke öö, edusamm tehti hooajatöö vallas. siin aga on äh, olukord selline, et talvel lähevad, läheb olukord veelgi hullemaks. ja peame vaatama, mis toimub siis järgmisel suvel, kui noorte tööpuudus kasvab veelgi. ma arvan, et me peaksime keskenduma järgmistele teemadele erimeetmed ettevõtetele, keda julgustatakse kuni kolmekümne aastasi palkama, teiseks finantstoetus noortele, kes ostavad oma esimese eluaseme. samuti on vajalik vähendada töötavate inimeste maksukoormust, sest Ähm, töötavaid perekondi peaks võimalikult madalal tasemel maksustama. aitäh, palun nüüd poolteist minutit, äh, proua Sinkler. suur tänu meil on äh, Euroopa kontinendil endiselt majandusraskused, aga ülemkogu otsustas rääkida hoopis kaitsepoliitikast. mina ütleksin, et Euroopas, mitte ainult Ühendkuningriigis, on kaitsepoliitika küsimus üsna väheolulisel kohal inimeste murede hulgas. inimesed tahavad rääkida tööhõivest, kui palju on nende kulutused igapäevaselt, kuid äh, siin räägitakse hoopis kaitsepoliitikast. me rääk-, nõukogu rääkis äh, konkurentsist USA-ga, miks me peaksime nendega konkureerima, me oleme kakskümmend kaheksa iseseisvat riiki, vähemalt Ühendkuningriigis äh, ei soovi muuta, äh, teha sellest üht rahvust Euroopa Liitu. me ei peaks konkureerima võistlusega, me peaksime nendega koostööd tegema, miks me tahame uuesti hakata siin jalgratast leiutama, meil on olemas NATO ja NATO on ennast juba tõestanud, meil on vaja äh, NATO-t äh, uuesti käivitada ja te, teil on siin äh, õnnitlete ennast sellepärast, et äh, Läti liitub euroga, kuid äh, see on ohtlik tee. kuid te teate, mis juhtub, kui te haavale plaastri peale jätate, haav läheb mädanema ja lõpuks selle plaastri eemaldamine on palju valulikum kui enne. seega on euro mõistetud aeglaselt lagunema ja kui see lõpuks laguneb, siis see haavab kõiki eurooplasi, lõpetagem see hullus praegu. aitäh, palun nüüd härra Saudargas. ma tänan üheksateistkümnendal ja kahekümnendal detsembril tuleb kokku Euroopa Ülemkogu ja hakkab arutama suuniseid tulevasele julgeoleku ja kaitsepoliitikale arutatakse ettepanekuid, kuidas ka majandus- ja rahaliit tõhusamaks muuta, kuidas tugevdada finantspoliitilist koordineerimist, tagamaks Euroopa Liidu pikaajaline majanduslik ja finantsiline stabiilsus. Euroopa Liidu juhid vaatavad ka seda, kuidas on edasi liigutud majanduskasvu ja tööhõive vallas. Need on kindlasti peatähtsad teemad, need on teemad, mis on eurooplaste südamel ja Euroopa Liidu liidrid arutavad pangandusliidu loomisega seonduvat, sest see on ka Leedu kui eesistuja üks prioriteetseid teemasid. pangandusliidu osas on juba kokku lepitud, Eh, nii palju, et luua ühtne järelevalvemehhanism kriiside ärahoidmiseks ja ma usun, et ülemkogu nüüd lepib kokku ka teise samba osas, nimelt kriisilahenduspunkt, mis pankade maksujõuetuse probleemi peab lahendama, see tähendab seda, kui ühel pangal on raskused, siis eh, saneerimiskulud katab pank ise ja maksumaksjate raha kaitstakse ja selline liit hoiab ära potentsiaalsed kriisid tulevikus ning parandab järelevalve kvaliteeti ning taastab usalduse Euroopa Liidu vastu rahvusvahelistel finantsturgudel ja nii on äriühingutel inimestel kergem raha laenata lõppkokkuvõttes. ülemkogu vaatab ka, mis mis on toimunud energeetika valdkonnas. uus Euroopa Liidu eelarve, mille võtsime viimasel täiskogul vastu, omab ka ühte eelarverida, kus käsitletakse strateegilisi energiaühenduste projekti ning on nimekiri koostatud ühist huvi pakkuvatest energeetikaprojektidest praegu eurooplased maksavad liiga palju energia eest ja sellepärast on vaja vaadata, kuidas korralikult neid projekte ellu viia, et viia lõpule meie energiaturu väljakujundamine ning likvideerida eh, isoleeritud energiapiirkonnad, energiasaared, see tagab ka madalama energiahinna tarbijatele. suur tänu ja nüüd poolteist minutit härra Guerrero Salom. suur tänu härra Svoboda oma kõne alguses rääkis eh, halbadest, eh, võrdles USA ja Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive näitajaid. jah, paraku Euroopa Liidus on asjad siin allamäge läinud, Euroopa Liidus on kümme riiki, kus tööpuudus on niivõrd kõrge, et et ei suudeta neid kuidagimoodi vähendada alla kümne protsendi järgmisel kahekümnel aastal teistel mandritel on oldud palju edukamad viimastel aastatel kui Euroopas ja see tähendab seda, et kasinuspoliitika ei ole andnud neid positiivseid tulemusi, mida me lootsime. aga asi ei ole lihtsalt tegevuspoliitikas, vaid ka otsuste langetamise protsessides. otsuseid langetatakse lausa üleöö selleks, et kiiresti poliitiliselt kokku leppida. jah, USA äh, algas äh, siit probleemid äh, ja USA-ski on administratsioon sunnitud olnud oma töö peatama eelarves mitte kokkuleppimise tõttu aga meil on nüüd äh, kriisilahendusmehhanism arutusel ja me ei tea, kas ülemkogu suudab siin kõiges kokku leppida ja kas see ühtne kriisilahendusmehhanism tõesti ka osutub tõhusaks ja aitab meid järgmisel kümnel aastal. väga raske on kavandada ja ette näha mingit tõelist pangandusliitu ma arvan, et meie poliitikad vajavad korrigeerimist. ma tänan nüüd härra Tahv. European eh, Council is ma tänan, Euroopa Ülemkogu peab koostama terve kataloogi meie kavatsustest ja meie taotlustest julgeoleku ja kaitse vallas aga mida nad tegelikult saaksid teha ja peaksid tegema, on langetama otsuse selle kohta, et paigutada Euroopa lahingrühmad Kesk-Aafrika Vabariiki, toetamaks seal Prantsuse relvaüksusi ma olen külastanud neid lahingrühmasid, need on suurepärane näide eh, sõjalisest koostööst, eh, sõjaliste ressursside ühiskasutusest. Nad on välja koolitatud, eh, need on varustatud tehnika viimase sõnaga ja samas pärast aastat kaks tuhat viiste, kaks tuhat viis ei ole neid enam, ei ole neid kasutatud pärast seda, kui nad loodi, ei ole neid kuhugi saadetud. alguses oli Saksa veto ja pärast Ühendkuningriigi veto nende kasutamisele. ja kui nüüd ajalugu kordub, siis mitte kunagi ei saadeta neid missioonile. nüüd järgmisel nädalal meil on võimalus poliitiliselt ja sõjaliselt võimekad liikmesriigid peaksid liidri rolli haarama järgmisel nädalal ja lõpetama lihtsalt rääkimise ja tõesti kollektiivselt tegutsema asuma selleks, et kaitsta ja edendada julgeolekut Euroopa Liidu huvides. tänan. Andrew, tiene un minuto para su... ma tänan, Andrew. nüüd üks minut, Jill Evans. suur tänu. kui me tahame, et Euroopa toimiks, siis me peame näitama ka tema selget rolli tulevikus rahvusvahelisel areenil. Euroopa Liit võib tõeliseks rahujõuks saada, kui me tegeleme kõigi nende ohtudega, mis inimestel südamel on ja tõhus julgeolekupoliitika tuleb integreerida vaesuse vastu võitlemisega, keskkonnapoliitikatega, energeetikapoliitikatega, kaubavahetusega, toiduainetega ja me peame tõesti jälle eh, mõtlema sellele, kuidas kõige paremini rahu üles ehitada, aga selleks on meil vaja mitte sõjalist tööd suurendada, vaid tsiviiltööd suurendada. ja on vaja rahuida konflikte ja mõistmist suurendada, teha koostööd ÜRO-ga. praegu on tulnud aeg investeerida mitte relvadesse, vaid inimestesse ja eriti noortesse ja luua töökohti, toibuda ja taastuda ja uuesti üles ehitada ja võimaldada kõikidel inimestel, kõikidel äh, rahvastel Euroopas eh, nagu Flandria, Baskimaa, Šotimaa peavad ka saama siin oma osa etendada. ma tänan, nüüd poolteist minutit. härra Tošenovski. suur tänu. president, volinik üks detsembrikuise ülemkogu peatähtsaid küsimusi on Euroopa kaitsetööstuse tugevdamine. kaitsetööstuses töötab nelisada tuhat inimest. aga samas julgeolekuohud üha muutuvad ümbritsevas maailmas. humanitaaroperatsioone on rohkem, terrorismioht on kasvanud ja see kõik esitab suuri tehnilisi väljakutseid paljud liikmesriigid on osalenud ettevalmistustöös ja positsioonidele paigaldamise töös ja meil on vaja taotleda maksimaalset tehnoloogilist ühilduvust ning optimaalselt ära kasutada liikmesriikide kaitseressursid. ja praegu, kus eelarved on nii suure surve all, on ka kulusid vaja, operatiivkulusid vaja vähendada VKE-d saavad kõigest sellest kasu ja Euroopa Liit eh, saab olema vähem sõltuv välisriikidest selle tulemusena. tugevam kaitsetööstus parandab meie kaitsevõimekust tulevikus ja ma arvan, et meil on vaja taotleda olemasolevat maksimaalset koordineerimist NATO-ga. ja nüüd proua Marissa Matias as reuniões do conselho começam a parecer. suur tänu härra president ülemkogu kohtumised on üha enam lobistide kohtumised lobistid äh, tulevad kokku ja nende võim on üha suurem ning üha vähem räägitakse sellest millised on euroopa rahva vajadused finantssektori lobistid on eriti tugevad ja nüüd tundub, et detsembrikuus hakata veelgi rohkem ka relvastustööstuse lobiste toetama. meil on siin vaesus, tööhõiveprobleemid, aga teie soovite rohkem relvadesse investeerida, et tuleks rääkida kaitsepoliitikast. Need ei ole aga Euroopa kodanike probleemid kodanikud peavad kokku hoidma, neil on raha vähe, kärbitakse haridussektoris, rahvatervise sektoris. härra president, mulle tundub, et see Euroopa Liit on praegu äh, võtnud kursi, mida pole enam võimalik muuta mulle jääb üha rohkem tund-, mulle jääb nüüd, tundub see, et mingil hetkel me lihtsalt läheme lõhki suur tänu, järgmisena härra Salafrakos, palun. suur tänu, härra president. jah, otse loomulikult. tundub, et majandus samm-sammult taastub, aga me ei näe mitte mingeid kasvunumbreid. Euroopa tööstus ettevõtted sulgevad uksi üksteise järel, uusi töökohti ei looda. ja ma nüüd tõesti küsin endalt, kas komisjonil ja nõukogul on kavas vastu võtta konstruktiivseid meetmeid probleemide lahendamiseks? ja nüüd näeme, et Läti soovib euroalaga liituda. no mõelge nüüd natukene selle üle järele me räägime praegusel hetkel ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast Euroopa Liidus koos erinevate töökohtade võimalustega. samal ajal aga Troika nõuab Kreekalt, et me relvaettevõtted kinni paneks. tegemist on äh, tõsiasjaga, mis kohe kindlasti majanduslikult positiivselt ei mõju siin on praegusel hetkel jällegi tegemist veega euroskeptikute veskile meie äh, koduriigis ja Troika võiks nüüd lõpuks lõpetada kõik need oma imelikud ähm, kavatsused Kreekas, suur tänu! suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena üks minut proua Stassenile, palun. suur tänu, härra president. Euroopa Liit soovib nüüd keset kriisi rääkida millestki muust, sellepärast räägitakse sõjalisest koostööst, kuid see ei muuda kriisi ja nüüd on vas-, võetud äh, plaan, et meil peaksid olema oma äh, üksused ja oma peakorter sõjaväe jaoks äh, ning räägitakse ka mehitamata lennukist ning kõike seda tuleks kinni maksta Euroopa Liidu eelarvest. tegemist on maksumaksjate rahaga, mida tuleks kasutada selleks, et Euroopa Liidu sees sõjalisi institutsioone üles ehitada. mulle tundub, et tegemist on nagu mingi poega, kus riiulitelt võetakse seda, mis neile sobib. Euroopa Liidul pole mitte mingit kasu sellest, tegemist on tõesti mingi kalli hobiga, mida järgivad teatud inimesed ja ning nüüd soovitas siin ka mingit suurt föderaalriiki, riiki luua ja seda kõikide kulul Hollandi armee peab jää rääkima Hollandi riigi käsutusse ja koostöös tuleb rääkida kas kahepoolselt või NATO kaudu. mitte mingil juhul ei tohi Euroopa Liidu tasandil sõjaväge luua. ma arvan, et see poliitika ja need plaanid toovad endaga kaasa suure pettumuse. juba ütlesin, milline on parim lahendus Hollandi jaoks ja võin teile ka veel selgelt öelda, et meil on vaja siin ka tõesti kurssi muuta, seda te näete pärast järgmisi Euroopa Parlamendi valimisi. suur tänu ja järgmisena härra Lavia, palun kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, härra minister. järgmisel ülemkogul valitsusjuhtidel ja riigipeadel on võimalus päris tähtsaid protsesse käima lükata eriti nendes otsustes, mis tuleb vastu võtta järgmise paari kuu jooksul, selleks et rohkem pingutataks majanduskasvu taastamise nimel. Nendes liikmesriikides, kus eelarveid äh, konsolideeritakse, seal ei tohi unustada ka seda, et ähm, kriisist pääseme me majanduskasvu kaudu, mitte aga kärpe kaudu, meil tuleb eesmärgipäraselt, äh, sihipäraselt investeerida tähtis on see, et me muudaksime kurssi ja et majandus- ja valuutapoliitika oleks uuesti võimeline majandused tõusuteele lükkama. ma leian, et peale selle on väga tähtis ka Euroopa Keskpangale äh, uus roll anda ning samamoodi nagu ka Ameerika Keskpanga puhul seda on väga palju äh, öeldud ka nende liikmesriikide kohta, kes on omapäi tegutsenud ja äh, ressursside puuduse tõttu ei ole neil õnnestunud võlakoormat vähendada. ma arvan, et me ei peaks siin igaüks äh, oma isiklikke huvisid äh, järgima, vaid me peaksime erinevate liikmesriikide kogemusi koondama. me peaksime vähem kulutama, aga tõhusamalt. ja nüüdsest tuleb meil ka välja töötada teekava prioriteetide kohta, peaksid olema ka kindlad tähtajad paigas koordineeritud julgeoleku jaoks. ning lõpetuseks sooviksin äh, rääkida teile ka sitsiaallasena, et pärast seda, mis toimus Lampedusal, on nüüd tõesti rakkerühm kokku kutsutud äh, Vahemere jaoks selleks, et meil oleks võimalik piiri tugevamalt kontrollida tänu sellele algatusele rändeküsimused ähm, ei ole enam ähm, kui hädalahendus, vaid meil on tõesti struktureeritud meetmed. see, mis toimub Ukrainas, peaks olema ohu, meile hoiatuseks. väljaspoolt soovitakse sisse, aga meie, kes me oleme sees, ei ole veel kurssi muutnud Euroopa jaoks, selleks et tulla kriisist välja. suur tänu ja järgmisena kolleeg Koppa, palun kaks minutit. suur tänu, härra president juba kahe tuhande neljandast aastast ehk kümme aastat on meil kehtinud julgeolekustrateegia ja viis aastat tagasi juba alustati arutelusid selle üle, kuidas seda rak-, rakendada seda strateegiat. Ähm, julgeolekunõukogul on väga suured eesmärgid paika pandud. eelmisel täiskogul me võtsime vastu väga selged sõnumid, meil on vaja ka julgeolekupoliitikas edasi minna. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on väga tähtis osa tugevamaks lõimimiseks Euroopas kui me edasi ei lähe, siis tegelikult ei suuda me oma rolli täita ka rahvusvahelisel tasandil ja niimoodi ei saa me ka panustada julgeoleku heaks, vaid tegemist on lihtsalt ühe suure ühise turuga. me oleme öelnud, et majanduskriis on sundinud meid kärpima ka kaitse-eelarveid liikmesriikides. nüüd tuleb meil vähema rahaga rohkem saavutada ja lahendus on siin koordineerimises, koostöös ja usalduse suurendamises Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. meie leiame, et ühine välis- ja julgeoleku, ühine julgeoleku ja kaitsepoliitika peaks olema ka nähtav, käekatsutav, see ei ole küsimus, mida puhul peaksid aruteludes osalema ainult eliidid, kogu kodanikkond tuleb kaasata, meil on väga selged eesmärgid paika pandud, et meil tuleb Lissaboni lepingut hakata rakendama selleks, et paremini rakendada, meil peab olema alguseks kohe fond ja peale selle tuleb meil vastu võtta ka konkreetsed meetmed. peale selle kaitseministrite nõukogu kokkukutsumist me nõudsime, me oleme paika pannud selge teekava, aga nüüd tuleb meil tunnistada, et mitte midagi sellist pole siiamaani tehtud. ainult on lubatud juunis kaks tuhat kolmteist äh, lubati olukorda täpsemalt vaadata, aga ma arvan, et praegu oleme me kuulnud ainult suuri sõnu ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tähtsuse kohta. siin mängivad riiklikud huvid suurt rolli ja see näitab, et äh, ka seekord äh, ülemkogul äh, lähtutakse sellest, et kõige tähtsam on kõige väiksem ühine nimetaja, aga nii see ei saa olla. meil on vaja rohkem Euroopat ja meil on tuleviku jaoks vajalikud otsused vastu võtta, tegemist on suurte otsustega ja mul on väga kahju, et siiamaani neid otsuseid pole vastu võetud. suur tänu, Eleni ja nüüd kolleeg Jürens, palun. suur tänu. me oleme Euroopa armeestel väga kaugel ja ma arvan, et meie seda ei näe. ja selle idee realiseerimiseks on vaja eemaldada igasuguseid tõkkeid. Need on nii tehnoloogilised kui ka majanduslikud ning killustumine selles valdkonnas põhjustab vastuvõetamatut raiskamist, eriti nüüd, kus on vaja eelarvekärpeid teha, topeldamine ja relvastumise kulutuste suurenemine, innovatsiooni puudumine, siin on vaja teha mastaabisääste selles valdkonnas. olgem realistlikud selleks, et meil oleks struktureeritud äh, kaitsetööstus. Äh, selleks peame ühiselt koostööd tegema de Gaulle rääkis horisondist, mis äh, liigub eest ära, kui selle poole hakata minema. seega peame leppima praegu äh, tagasihoidlikumate eesmärkidega äh, võimekuskataloogis välja toodud varustuse hankimine kahe või rohkema liikmesriigi poolt, see on samm õiges suunas, et suurendada koostalitusvõimet, kuid eelkõige on probleem poliitiline, mingisugust kasu ja sellest, kui näitame näpuga puudujääkidele, kui liikmesriikide vahelised lepped sõlmitakse siis, kui mingi kriis tekib, näiteks Mali kriisi puhul näitas Euroopa Liit, et tal ei olnud mingisugust tahtmist oma äh, võimekust siin rakendada. suur tänu, palun nüüd äh, Eichhout. Ehm, suur tänu. ma tean, et äh, tulevasel ülemkogul räägitakse väga palju kaitsepoliitikast ja eelkõige tööstuslikust aspektist, aga mina tahaksin rääkida äh, majandusliidust ja selle lõpuleviimisest, mis on samuti päevakorras, kui me vaatame seda küsimust, siis äh, eile võtsid finantsministrid vastu siin olulisi otsuseid ja liigume resolutsiooni äh, kriisilahendusfondi suunas meil on olemas kriisifond ja järgmisel nädalal räägid tehakse liikmesriikide ja komisjoni vahelistest kahepoolsetest lepetest. iga kord tundub, et ülemkogul on üha rohkem, ülemkogu jääb komisjoni jalgu komisjonil on üha rohkem võimu, aga kuidas tagada selle demokraatlik kontroll ning mis puudutab sotsiaalset Euroopat, siis selle kohta on järeldustes ainult kaks väikest lõiku ja millal mõistavad riigipead, et Euroopa tulevik saab olla ainult sotsiaalne? aitäh. proua Anderson, palun nüüd. suur tänu. kui meile räägitakse, kui edukas on olnud Iiri programm, siis ärge uskuge seda, sellepärast et tegemist on juhtumiga lihtsalt, kus tõde lükatakse kõrvale hea loo huvides, vaesus üha kasvab, avalikud teenused on hävitatud ja seda viis läbi valitsus, kes toetas äh, komisjoni poolt peale suunatud, äh, sunnitud eelarvekärpeid ning kärpemeetmeid, hävitades äh, Euroopa majanduse, pöörab ülemkogu nüüd siis tähelepanu hävitusele teisel tasandil me räägime siin üha rohkem suurtest kaitsekulutustest ning üha suuremast sõjalisest võimekusest, ma arvan, et see on väga hirmuäratav, ma loodan, et mõistus siingi, siin siiski võidutseb ja et me väldime siin edasist militariseerumist. aitäh, Pärnu härra Hans-Peter Martin. Ich versuche mal ganz leise ma üritan hästi tasakesi, sest äkki siis mind ka kuulatakse. Need ei ole ju siin mingid äh, rumalad kõned, kui räägitakse, et me peame nüüd tõesti kursi valima. ei ole vali, vale see, kui öeldakse, et on suur oht, et järgmine parlament, et seal on suur paremäärmuslaste fraktsioon ma arvan, et nüüd peaks kõikides peades Euroopa Liidus häirekell hakkama helisema, tuleks küsida, et kas nüüd tõesti on mõistlik hakata esile tõstma relvastuse küsimust ja sotsiaalküsimused äh, tagaplaanile jätta, kas te olete nüüd tõesti päris ja nii edasi, küsivad teilt valijad. miljonid inimesed, sajad miljonid inimesed äh, lugupeetud komisjon ja nõukogu on praegusel hetkel raskes olukorras ja kui me samamoodi edasi läheme, siis kahekümne kuuenda mai hommikul ärkamine on väga valus. praegu pole veel liiga hilja. suur tänu ja nüüd kaks minutit, Jean-Pierre Audi. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud eesistuja kõigepealt tahaksin väljendada kahetsust äh, komisjoni presidendi puudumise üle. ma ei tea, kas ta ei olnud siia kutsutud või ta keeldub siia tulemast. meie, meil ei ole mingisuguseid suhteid enam komisjoniga, ülemkogu koguneb, aga meil ei ole võimalik olnud siin äh, Äh, asjaosalistega arutada. mis puudutab kaitse- ja julgeolekupoliitikat, siis on tegemist erilise sektoriga, kus äh, tuleb väga pikka aega äh, tooteid välja arendada ning meil peab olema Euroopa kaitse tööstus, mul on hea meel, et komisjon selle suurepärase teatise avaldas, meie pakume omalt poolt välja ähm, majandusoperaatori põhimõte, mis tagaks selle, et vastavate ettevõtete ning nende arendatud tooteid mõju, toetataks ning et me oleksime autonoomsed, meil on öö, meil oli oma põhjus Galileo väljaarendamiseks, kui me vaatame USA spioneerimist ja me peame sama läbi viima ka kaitsepoliitika valdkonnas ja mul on hea meel Arno Danjani, meie allkomisjoni esimehe tegutsemise üle. meil peab olema eh, parlamentide vaheline koostöö, mis keskendub kaitsepoliitikale ja me peame kaasama riikide tasandil parlamendisaadikud ning ka rohkem koostööd tegema Euroopa Kaitseagentuuriga. mis puutub Euroopa poolaastasse, siis ma kuulsin neid sotsiaalse mõõte kaitsjaid, kuid küsimus on selles, kuidas on nii, et meil ei ole rohkem sotsiaalset lähenemist miinimumstandardite küsimuses. Ehm, Saksamaal on tehtud olulisi edusamme siin ja väga oluline on, et kõik idapoolsed riigid äh, liiguksid samuti miinimumstandardite suunas. aitäh, Jean-Pierre. palun nüüd proua Ferreira. suur tänu. detsembri ülemkogu peab astuma otsustavaid samme pangandusliidu lõpuleviimise suunas, sellepärast et praega, praegu töötatakse välja töötatakse välja pangandusjärelevalvesüsteemi ning meil peab olema ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne lähenemine võlausaldajate ja kriisilahendusprobleemidele. see peab olema riskidel põhinev süsteem ning me peame arvesse võtma ka riiklikke huvisid ning proportsionaalsust, kuid meil peab olema ühtne süsteem selleks samuti kutsun kodanikke üles rohkem Euroopat usaldama. see on õige tee, et kriisist väljuda, valitsustevaheline lähenemine ei tööta, meil ei õnnestunud sellega lahendada riigivõlakriisi ning meil ei ole vaja neid lepingulisi suhteid, mida nõukogu mainis. liikmesriigid peavad pangandusjärelevalve osas olema ühtsel tasandil. pangad peavad ise rahastama oma kriisilahendusmehhanisme läbi investorite. meil peab olema üksainus meetod pangakriiside lahendamiseks ja meil peab olema vastav rahastus olemas selleks ning kolmas sammas on siin endiselt puudu. kodanikud ei mõista, et Euroopa Pangaliit millel on üks äh, järelevalvemehhanism, ei äh, toeta nende hoiuste säilitamist äh, raskes olukorras. USA otsustas tagada hoiused selleks, et taastada kodanike usaldussüsteemi vastu hoiuste tagatised läbi kindlustusfirmad taastaksid kodanike usalduse ja seda tehti siis USA-s vastuseks äh, kahe tuhande kaheksanda aasta kriisile. väga oluline on see, et äh, ülemkogu tagaks, et pangaliit ei ole lihtsalt mingisugune järjekordne samm tasakaalunihete süvendamise suunas, eriti mis puudutab äh, poliitilist tasakaalu ja kodanike olukorda. aitäh, härra Prons, palun üks minut komisjon tahab rohkem konkurentsivõimet kaitsevaldkonnas. siin on väga killustunud äh, süsteem, mis toob endaga kaasa bürokraatiat nii-öelda, kuid tegelikult see ei ole niimoodi, vaid hoopis hanged, hanked toovad kaasa selle probleemi ja kasutati äh, Lissaboni lepet, et vältida hankeid. komisjon Äh, lahendab siin konkurentsimoonutuste probleeme, mis võtab äh, liikmesriikidelt ära õiguse ennast ise kaitsta, aga kaitsepoliitika on liiga oluline liikmesriikidele, et seda lubada. loodame, et Euroopa sõda ei teki, kuid mis puudutab varustuse hanget, siis Ühendkuningriik ei saa olla siin sõltumatu eriti kui asi puudutab Falklandi kriisi. hästi, nüüd härra Protasevitš, palun. suur tänu, president, volinik. eelseisev Euroopa Ülemkogu arutab tähtsaid küsimusi muuhulgas ka seda, kuidas majandus- ja rahandusliit paremini tööle panna ning samuti käsitletakse julgeoleku ja kaitsepoliitikat. aga arvestades, mis on toimunud viimastel nädalatel Kiievis ja eriti seda, mis täna öösel toimus, siis ma arvan, et Euroopa Ülemkogu peab tähelepanu pöörama ka Ukrainale ja Euroopa Liidu ja Ukraina vahelistele suhetele. Ukraina otsus mitte allkirjastada assotsiatsiooni lepingut, see otsus langetati enne Vilniuse kohtumist vahetult, tuli võib-olla üllatusena, aga see, mis täna öösel ja varastel hommikutundidel juhtus, politsei astus välja rahumeelsete meeleavaldajate vastu ajal, mil Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja viibis seal, on täiesti mõeldamatu ja mina ei leia küll ühtegi õigustust sellele. see tähendab seda, et täna siin Strasburgis ja järgmisel nädalal Brüsselis tuleb saata teile selge sõnum sadadele tuhandetele inimestele, kes on Maidani väljakul Kiievis. me peame neile inimestele ütlema, et me toetame neid, me jagame nende unistusi ja me ei luba äh, last toime panna vägivalda rahva kallal, kes taotleb pääsu Euroopa Liitu ja sellepärast ma teen suulise muudatusettepaneku ülemkogu resolutsiooni ja julgustaksin neil tegelema ka Ukrainaga. proua Klevakekus on järgmine Su. suur tänu. jah, me oleme rääkinud maksupettuste vastasest võitlusest ja ka maksuparadiisidest ja parlament ja on teinud komisjonile ja liikmesriikidele terve rida ettepanekuid selle kohta ja nõukogult on, ülemkogult on oodata ka ettepanekuid, mis puudutavad äh, saja miljardi suurust maksu äh, puudujääki Euroopa Liidus. aga Äh, nüüd me oleme kuulnud, et tahetakse deblokeerida maksuandmete vahetamise äh, alane patuseis, patiseis. Äh, ja loodame siis parimat. G kakskümmend on seda teemat väga palju arutanud ning tähtis on, et kõikidel kõrgetasemelistel kohtumistel seda teemat käsitletaks ja palju on õigusakte vastu võetud, aga paraku liikmesriigid ei ole neid korralikult ellu rakendanud ja kõik jälle äh, on soiskunud. maksulõhe on tohutu. Äh, pea liikmesriigid terve tervishoiusüsteemid kokku on samas mahus, nii et äh, meil tuleb kindlasti põhjalikumalt arutada maksudest kõrvale hiilimist vältimist ja maksude vältimist ka seoses Euroopa poolaasta ettepanekutega. jah, ma kuulsin, mida komisjonil oli öelda sel teemal. nüüd on tähtis, et liikmesriigid võimalikult kiiresti nende küsimustega tegelema haagusuksid. Marine Le Pen. järgmine proua Le Pen, üks minut. La directive détachement des travailleurs et le aitäh, töötajate lähetamise direktiiv on Euroopa Liidu hulluse märgiks täna oleme viimas läbi tõelist sotsiaalset dumpingut, kuid eh, siin oligi topelteesmärk palkade vähendamine ning sotsiaalkaitse vähendamine. me elame olukorras, kus eh, inimese, inimeste või ministrite soovid ei tähenda midagi võideldakse siin pettuste vastu, kuid see ei tähenda, et direktiiv ei oleks hävitav ja ei tooks endaga kaasa üha rohkem tööpuudust ning agressiivset konkurentsi teatud riikide puhul, kes kasutavad olukorda ära ning kas te arvate tõesti, et valijad lepivad e, võõramaalaste eelistamisega oma koduriigis? ja olukord on nüüd selge, Euroopas on majandussõda ja sotsiaalne sõda. Eh, proua Jaakonsaari tahab esitada teile küsimuse, proua Le Pen kolmkümmend sekundit. edustaja Le Pen on totaalisen väärin ymmärtänyt. president proua Le Pen ei mõista töötajate lähetamise direktiivi mõtet. mõte on selles, et maksta ühesugust palka kõikidele töötajatele, ükskõik kus riigis nad siis töötavad, kuidas te saate asju nii ähm, jalgadel pea peale pöörata. võtame näiteks äh, Prantsusmaa ettevõtted ja ka ähm, äh, Prantsuse valijad, kas te arvate, et nad on lihtsalt äh, imbetsillid? jah, palkad küll, kuid sotsiaalmaksed on päritoluriigi tasandil ja selle tulemuseks on see et, et nelikümmend tuhat töökohta läheb kaduma ehitussektoris. proua, kui teil on midagi öelda, siis palun tõstke sinine kaart, aitäh teile. ja need nelikümmend tuhat kadunud töökohta, see tähendab, et äh, eelis on äh, võõramaalastel ja muidugi tuuakse siis sisse töötajaid, kelle sotsiaalkulutused on väga väiksed võrreldes nende riikidega, kus on kõrge sotsiaalkaitse tase, nagu Prantsusmaa Teil on vastamiseks kolmkümmend sekundit, tuletan teile meelde ja tuletan teile meelde, et ainult ühe sinise kaardi küsimuse saab ehita, esitada kõneleja kohta. ma tänan. Need suured jõupingutused ja ohvrid, mida on toodud selleks, et riigi eelarvelisi kulutusi kärpida, on tõesti hakanud Eh, tulemusi andma, aga me oleme endiselt väga haprad kriisi tagajärjel ja nüüd on vaja teha järgmist. kõigepealt fiskaalkonsolideerimine, see peab olema paindlik ja ta tagama majanduskasvu, teiseks struktuurireformid, mis võimaldavad meil olla konkurentsivõimelised ja töökohti juurde luua. me peame jätkama eh, Euroopa integratsiooniga ja reformidega ja on vaja kiiresti edasi liikuda pangandusliiduga, samuti ühtse siseturu vaatevinklist ja erinevalt paljudest eelkõnelejad, kes leiavad, et ähm, need lepingulised suhted ei ole positiivsed, mina arvan, et on küll. meil on vaja koondada tähelepanu ka ennekõike tööpuudusele, eriti noorte hulgas. meil on mitmed instrumendid meie käsutuses äh, selleks aga meil on vaja ka tagada instrumendid, mis annavad likviidsuse ettevõtetele ja meil on vaja konsolideerida Äh, oma jõupingutusi kriisist väljatulekul. nüüd pangandusriik, see ühtne kriisilahendusmehhanism tõesti on väga tähtis samm, kui nõukogu, ülemkogu selle astub ja ülemkogus käsitletakse põhjalikult ka julgeoleku ja kaitsepoliitika tulevikku. Euroopa Liidul ei saa olema täielikku välispoliitikast, kuni ei ole ära otsustatud, milline on julgeoleku ja kaitsepoliitika tulevik Euroopas. me peame olema koos ja nii me oleme tugevad, me peame ühendama oma võimekused ja oma ressursid ja suurendama efektiivsust, ei tohi olla kulutuste dubleerimist ja kattumist, meil on vaja tsiviil- ja militaaroperatsioone selleks, et olla tõhusad ja olla ka nähtavad ja nii ka meisse usutakse, me muutume stabiilsemaks ja jõukamaks. ma tänan ja järgmine proua Pervanš Peres. suur tänu, lugupeetud komisjoni asepresident. Te kuulsite, et parlament ei soovi neid kahepoolseid lepinguid tegelikult on niimoodi, et need lepingud on selline pehmendatud versioon troikast, et läbi viia struktuurireform. ja te ütlete, et võib-olla viiakse läbi ka ergutusmeetmeid. me tahame, et need kahte käsitletaks korraga. mis puutub pangandusse, siis ma olen mures ECOFIN-i järelduste pärast. parlament teab, et solidaarsuse vallas on meil vaja ühenduse meetodit. Euroopa stabiilsusmehhanismiga soovisite valitsustevahelist lahendust läbi viia, kuid see ei ole see, mida meie tahame käia. see ei ole see tee, tänu millele saime ühtse järelevalvemehhanismi sisse viia. lugupeetud äh, komisjoni ja nõukogu esindajad, äh, sotsiaalse mõõte osas ei ole äh, mingisuguseid rahuldust pakkuvaid vastuseid olnud. kas nõukogu esindaja võiks mind palun kuulata? suur tänu mis puutub sotsiaalsesse mõõtmesse siis siin ei ole rahuldust pakkuvaid lahendusi teil oli oma eelkäijad andsite mandaat selleks, et sotsiaalse mõõtme küsimust käsitleda. Te palusite, et komisjon tuleks välja teatisega, teatis on meil nüüd olemas ja seal on kirjas, et kõigepealt tuleb panna paika näitajad. meie ütleme, et näitajaid ei ole vaja, need tuleb menetluse sisse viia ja neid tuleb kasutada, kuid Eurostat ütleb näitajate kohta, et et kahekümne viie miljoni inim-, kakskümmend viis miljonit on vaesuse ja tõrjutuse ohus ehk siis Euroopa Liidu elanikkonnast veerand. meil on aeg nüüd tegutseda, mis puudutab sõltub ähm, maksumõõtmetest ja siis toon kolleeg Kleva Keekust, meil on vaja siin tulemusi ja loodame, et meil on võimalus Luksemburgis tegeleda ka hoiuste küsimusega, sellepärast et muidu jääb Euroopa Liidu eelarvest puudu triljon eurot, et vähendada riigivõlga ja eelarve puudujääki. suur tänu. proua Kalbelts, palun Pro valóban vannak az európai unió. suur tänu härra president tõesti euroopa liidus ja Euroopa majanduses on näha positiivseid märke. me tõesti liigume edasi, kuid see ei tähenda seda ja ei tohi seda tähendada, härra volinik, et äh, komisjon võiks nüüd endaga rahul olla praegusel hetkel tuleks olukorda hinnata, tuleks vaadata, mida on saavutatud, kas tulemused tulid sellest, et teie ohjasite kriisi hästi või tuleb teil tunnistada, et liikmesriikide algatused on sama tähtsad? ja seejuures ei tohiks siiski äh, lähimuspõhimõtet jalge alla talluda. mis puudutab ülemkogu, siis tõesti ähm, tähtsaid küsimusi on palju, aga väga tähtis on see, mida ütlesid paljud eh, eelkõnelejad. Ukrainat tuleb mainida, me peame näitama rohkem solidaarsust üles meeleavaldajatega. tegemist on inimestega, kes soovivad üle võtta meie väärtushinnanguid. vaadates nüüd päevakorrapunkti, eh, kus räägitakse ühisest julgeolekust, meie mandaat eh, läheb ainult nii kaugele kui see, mis on raportis kirjas. ühisturu äh, lõhestumine, killustumine tuleb lõpetada. meil tuleb oma tõhusust suurendada. me praegusel hetkel liiga palju kulutame ühisturul, ühisturu jaoks ilm ja seetõttu ei tohiks ühisturgu kahe silma vahele jätta peale selle sooviksin, et komisjon ja nõukogu pööraksid tähelepanu ka sellele, et meil ei oleks liiga palju bürokraatiat. me peaksime Euroopa majanduspoolaasta raamistikus siiamaani saavutatud analüüsima, riikidepõhised soovitused ja nende täitmist tuleks jälgida, me peame paika panema selgemad eesmärgid ning ähm, need peaksid tugevdama koostööd liikmesriikidega, riiklikud parlamendid tuleks sellesse töösse kaasata. suur tänu, kallis kolleeg ja järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Pullmann, palun. härra president, lugupeetud kolleegid, kui me endalt täna küsime, kuidas või milline institutsioon on majanduskriisist väljatulemist kõige rohkem blokeerinud, siis selle institutsiooni nimeks on nõukogu. kallid kolleegid, see on koht, kus ei panda paika selget poliitikat, seal ei tehta, seal ei õpita äh, tehtud vigadest ja tegemist on kohaga, kus kogu aeg välja töötatakse uusi mõisteid pseudopoliitika kohta, ilma et oleks paika pandud, kes tegelikult vastutab nende poliitikate ja meetmete eest. Teile meeldivad need uued lepingulised suhted? ka komisjon juba ütles, mis ta sellest arvab. nüüd vastake meile lihtsalt järgmisele küsimusele. kes peab seal läbirääkimisi, kellega? mis raha eest neid finantsstiimuleid kinni makstakse, kes töötab välja programmid ja kuhu jääb parlamentaarne järelevalve sellise poliitika puhul? see, mida te siin olete välja toonud, toob endaga kaasa ainult selle, et te organiseerite uue troika poliitika äh, uue läbikukkunud poliitika, mille te uuesti sisse viite, ilma et te oleksite õppinud õppetundidest, mis te saite oma troika strateegiast, mis oli täiesti tasakaalust väljas ja äh, väga radikaalne turgude suhtes. mulle tundub, et teie olete need, kes tellite muusika, komisjon lihtsalt noogutab rõõmsalt ja meie parlament peame selle kõik kinni maksma. nii see ei lähe, Euroopa Parlament nõuab teilt hoopis teistsugust poliitikat Uudo, proua Harms sooviks küsimuse esitada sulle, oled sa nõus, palun, Rebecca. kolmkümmend minut-, sekundit, palun. jah, suur tänu. olen nõus kolleeg Pulmani kriitikaga sajaprotsendiliselt Angela Merkelil eelmisel äh, ülemkogul oli see mõte ja ta õhtusöögil tuli selle mõttega välja. tahaksin teada, kuidas koalitsiooni läbirääkimisi peeti proua Merkeliga ja kuidas äh, te soovite oma seisukohta läbi suruda, kui te lähete ühte valitsusse äh, Angela Merkeliga? vastan suurima heameelega kolleeg Harmsi küsimusele Rebecca, miks sa arvad, miks ma nii hästi tean neid küsimusi, just sellepärast, et mul on olnud nii palju võimalusi selle küsimusega tegeleda. meie sotsiaaldemokraadid leiame, et see poliitika kuulub Euroopa Parlamendi demokraatliku kontrolli alla. ütlesime seda enne läbirääkimisi, läbirääkimiste ajal ja ka pärast läbirääkimisi. komisjon peab nüüd vastama küsimusele, miks komisjon ei ole piisavalt julge, et öelda, mida on võimalik majanduspoolaasta raames saavutada me ei leia, et me saaksime jätkata ebademokraatlikku poliitikat ja protsessis kõik erinevad osapooled, need, kes vastutavad, peavad siis omavahel kaklema selle üle, milline on demokraatiline kontroll. see on minu seisukoht, Saksamaa sotsiaaldemokraatide ja tegelikult ka Euroopa sotsiaaldemokraatide seisukoht, peaks ka teile kõigile teada olema. suur tänu, Uudo! ja järgmisena kaks minutit ja kolleeg Paul Oranžel uh äh, gostaria de chamar a atenção para que eu acho que é fundamental nesta suur tänu, tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele asjaolule. väga oluline on, et Euroopal oleks äh, tõhus julgeoleku ja kaitsepoliitika ja Euroopal peab selline poliitika olemas olema. kuid Liibüa, Süüria äh, kriiside puhul nägime, et oleme ise lõhenenud ja ka rahvusvahelise üldsuse ees on meil erinevad seisukohad, on oluline, et me seda poliitikat tugevdaksime, sellepärast et see lubab meil algatada ühtekuuluvusprotsessi teatud valdkondades. me ei mõista, miks meil ei ole tugevat tsiviilkaitsesüsteemi üleujutuste, maavärinate puhul, meil peab olema siin ühtsus selles valdkonnas. ja me ei mõista, miks meil ei ole selles sektoris juba olemas võimalust Euroopa kaitsepoliitikat rakendada, kõike seda tuleb teha koostöös meie Põhja-Ameerika partneritega. Pole mingi ime, et nad soovivad, Euroopa sooviks rohkem kaitsesse investeerida, sest neil on teisi prioriteete. me peaksime looma tõelise Euroopa kaitsepoliitika kasutama seda võimalust ära ning tugevdama juba oma olemasolevat taristut, eriti just Inglise ja Prantsuse kaitseinstallatsioone, mis on juba olemas. mõtlen siin Mali kriisile, Kesk-Aafrika Vabariigile ja me peame samuti osalema nendes jõupingustustes rahaliselt, ma arvan, et ne-, tänu nendele väikestele sammudele saamegi luua tõelise Euroopa kaitsepoliitika. aitäh, Paulu! nüüd proua Vilmot. aitäh, mul oli väga hea meel näha, et majandus- ja sotsiaalpoliitika kaasati ülemkogu päevakorda, ma loodan, et lõpuks ometi on riigipead ja valitsusjuhid rääkima nendest meetmetest, mis aitavad kaitsta inimeste sotsiaalseid ja tööhõivega puut-, seotud õigusi, kuid äh, mis puutub töötajate lähetamise direktiivi, siis Äh, kohtuotsused muutsid seda veelgi hõredamaks, lubades äh, töötajaid ära kasutada ning äh, alandades riiklikke standardeid. seega sellel nädalal oli väga hea võimalus näidata inimestele, et me oleme sotsiaalse dumpingu vastu ning et me püüame liikumisvabadust muuta õiglaseks kõigi jaoks, kuid selle asemel on meil lepe, mis ei lahenda probleeme, artikkel üheksa ja kaksteist Äh, vähendavad õiguskindlust ning jätavad täiesti kõrvale allhanke probleemid. siin kasutatakse ähmaseid väljendeid nagu õigustatud ja proportsionaalne, nii et äh, vabandust, kui ma olen küüniline ja pessimistlik äh, ülemkogu suhtes. me oleme küll saavutanud edu siin teatud tööhõive vallas, kuid nõukogu peab astuma konkreetseid samme selle asemel, et lihtsalt suuri sõnu teha. aitäh, palun proua Jannaku. suur tänu. selle ülemkogu päevakord huvitab meid eriti mitte ainult Majandus- ja Rahaliit ja majandus- ja sotsiaalpoliitika pole tähtsad, veel üks küsimus on eriti tähtis, nimelt ühine välis- ja julge-, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. kümme aastat pärast esimesi samme näeme me, et päevakorras on küsimus, kuidas tõesti hoolitseda selle eest, et ühine julgeolekupoliitika kujuneks edukaks. siiamaani on räägitud alati julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ja nüüd tuleks küsida, et kuidas võimekust välja töötada ja mis saab relvatööstusest ja kuidas on hinnatud siiamaani kasutatud meetmeid. praeguseks on juba kõrge esindaja avaldanud oma dokumendi, mis on tõesti väga huvitav ning sinna lisanduvad veel parlamendi dokumendid ning nõukogu peaks ka neid dokumente lugema, sellepärast et need dokumendid näitavad kursi kätte me oleme praegusel hetkel majanduskriisis, kärpepoliitika on igal pool levinud, kuid meil on võimalik paremaid äh, saav-, tulemusi saavutada, kui me teeme koostööd nii nagu palju me peaksime rohkem võrgustuma, Ateena programm peaks paremini toimima ja mis puudutab relvatööstust, siis ärge unustage, et me, et meil tuleb ka toetada Euroopa ettevõtteid ja mitte ainult suuri, vaid ka väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis on väga paljudes riikides olemas ja tegelikult äh, annavad suure panuse meie relvatööstusesse ning siis küsimus, mida teha majanduskriisis äh, nende töötutega kas peaks nad äkki kuidagi hõivama relvasektoris? jah, vastus on jah, me, see kuulub ju ka tegelikult Euroopa südamesse, see tööstussektor, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja me võime finantsmeetmete kaudu hoolitseda selle eest, et me saame hakkama nende väljakutsetega. me võime Euroopa kodanikele pakkuda rohkem julgeolekut ja tegelikult äh, ka usaldust taastada, veenda neid selles, mis on Euroopa ja mida kõike on võimalik Euroopal saavutada aitäh, proua Tšenako ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Agiar. aitäh, esimees. ülemkogu on äärmiselt oluline üritus ning seega peavad ka seal toimuvad arutelud olema äärmiselt olulised. me räägime praegu ühist äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, sellest, kuidas selle äh, tõhusust parandada, kuidas parandada kaitsevõimet, äh, kuidas tõhustada kaitsetööstust ja üldse Euroopa kaitset, aga me ei pea kõnelema ainult asjadest majanduslikust aspektist. kaitse-eelarve kärped äh, on olulised, aga me peame meeles pidama, et kaitseprojekt on meie ühine projekt. me peame äh, käituma täpselt samuti, nagu me käitusime panganduses, meil ei piisa ainult järelevalvemehhanismist, me peame äh, tugevdama komisjoni volitusi ja samuti peame suurendama Euroopa Parlamendi demokraatlikku kontrolli. Euroopa Parlamendi valimised on peatselt ees. Äh, äh, kahe tuhande neljateistkümnes aastas on omamoodi ristteks Euroopa jaoks. me peame arvestama sellega, et Euroopas kasvavad Euroopa vastased meeleolud, eurofoobia ma arvan, et eh, eelseisvad Euroopa Parlamendi valimised on võimalus eh, anda uut hoogu Euroopa eh, ideele, me peame läbi vaatama oma majanduspoliitika ja vaatama, miks see poliitika viis meid kõige hullema majanduskriisini Euroopa ajaloos. aitäh, aitäh härra äh, Agiar, teile tahetakse esitada küsimus, kas te olete sellega nõus? olete te valmis küsimusele vastama või ei? proua Kadenbach, palun. jah, härra Aguilar, mul on teile üks küsimus. Äh, sotsiaalsete investeeringute pakis, äh, kas teie arvates komisjon näeb ette ka investeeringud tervishoidu. me räägime investeeringutest tervishoidu, kas teie arvates ka see on kuidagi kaitseküsimuste ja relvadega seotud? ja militariseerumisega, jutt käib inimeste tervise kaitsmisest. kas teie arvates on see investeering Äh, investeering Euroopa kodanike tööhõivesse ja tervishoidu ja majandusse. mida te sellest investeeringust arvate? aitäh, teil on kolmkümmend sekundit, et vastata sellele küsimusele. vastus on jah, ütleb härra Agiar. aga me peame äh, silmas pidama ka seda, et ei ole võimalik teha enamat vähemaga me teeme kärpeid igal pool, me sunnime liikmesriike kärpima oma sotsiaalseid äh, süsteeme, äh, sealhulgas ka neid kulutusi, mida tehakse tervishoiule, kvaliteetsele tervishoiusüsteemile. sama kehtib ka Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika vallas äh, selles kõiges on majanduslik loogika, see tähendab, et kui me teeme kärpeid, siis me peame oma suutlikkused ühendama aga me peame uskuma ühisesse kõigi poolt jagatud Euroopa ideesse ja nüüd saab sõna härra Hökmark kaheks minutiks. aitäh, president, kõigepealt, mis puudutab majanduskasvu ja töökohti. minu arvates on äärmiselt oluline rõhutada, et need liikmesriigid, kes on äh, kulutamise poliitikat kasutanud, on äh, kriisi süvendanud. samas need liikmesriigid, kes on äh, läbi viinud reforme, Äh, kas siis äh, on hakanud kriisist välja tulema või on juba kriisist väljas. minu arvates on seda oluline ülemkogul meeles pidada. teiseks, kui me kõneleme Euroopa Liidu avatusest, liikumisvabadusest, vabadusest igal pool töötada, siis ärge nähke selles ohtu. see on Euroopa Liidu tugevus. poliitiline tugevus, äh, see on seotud paljude meie põhiväärtustega, mida meil on vaja kaitsta. kolmandaks kui me äh, räägime sellistest väga olulistest väärtustest nagu demokraatia, stabiilsus ja rahu Euroopas, siis minu arvates tuleks rõhutada, et just hetkel ühes Euroopa Liidu pealinnas on äh, Äh, ühes Euroopa Liidu linnas on, äh, ühes Euroopa linnas on sajad tuhanded inimesed tänaval ja avaldavad meelt Euroopa Liidu toetuseks. seda on oluline meeles pidada ja seda, sellest tuleb lugu pidada, sellepärast et need inimesed näevad äh, seda, mida tõotab stabiilsus, õigusriik, demokraatia, läbipaistvus ja nad avaldavad selle toetuseks meelt. see on äärmiselt oluline aeg ja me peame sellele reageerima Need inimesed ei avalda meelt äh,. mitte mitte selleks, et mingit muud tegevuskava peale suruda, nende taga on parlamendi otsused. me teame, et Ukraina vajab tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga, aga me kõik teame ka, et äh, koridorides on langetatud teistsuguseid otsuseid, meie peame toetama neid inimesi, see on kõige olulisem selleks, et kaitsta Euroopa rahu ja julgeolekut, kui me ei suuda seda teha, siis tõesti peaks edasi arutama palju põhjalikumalt, kuidas Euroopa Liitu edasi arendada, aitäh. ja nüüd üheks minutiks proua Hertsog, palun. aitäh suur aitäh, president, Euroopa Liit on rahuprojekt ning peaks selleks ka jääma. me peame andma lootust Ukraina rahvale aga samas peame me tunnistama ka, et äh, meil siin lääneriikides on ka demokraatia defitsiit ning ka siin peame me midagi tegema selleks, et olukorda muuta, me peame tegema midagi turgudega, pankadega, kaitseküsimustes. me peame tunnistama, et meil on vaja äh, nendes valdkondades rohkem Euroopat riigi- ja valitsusjuhid kõnelevad tihti, et on vaja rohkem Euroopat, kui nad on Brüsselis, aga kui nad koju tagasi lähevad, siis nad sedasama juttu ei räägi. riigi- ja valitsusjuhid peavad oma seisukohtades olema selged, meil on vaja integratsiooni, sellepärast et muidu eh, läheme pettuse teele ning seda me ju ei soovi. kutsuksin riigi- ja valitsusjuhte üles inimestele rääkima, millest nad Brüsselis kokku leppisid. aitäh ja nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Mitchell. aitäh, president. ma juba olen kõnelenud sellest, mida ma arvan majanduskasvust ja töökohtadest, aga keskenduksin kahele asjale, ühtne kaitsepoliitika ja ühtne kaitse kõigepealt ma tahaksin öelda, et minu arvates on Äh, natuke raske kuulata, kuidas Sinn Feini esindaja räägib sõjaliste ressursside kasutamisest. meie Iirimaal oleme palju maksumahjase raha kulutanud sõjaväele selleks, et astuda vastu Sinn Feini sponsoreeritud organisatsioonide poolt kasutatavatele sõjalistele vahenditele ja ka nende vahendite eest on maksnud maksumaksjad. teiseks, äh, see segadus ja, ja Äh, äh, mis järgnes, on äh, toonaste sündmuste tagajärg ja ajalugu ei saa ümber kirjutada. Õnneks on Iirimaa majandus asunud teisele poole, selle vaatamata selle, vaatamata sellele, et Sinn Fein meid kogu aeg õrritab. me peame avaldama tunnustust inimestele, kes on Iiri, Iirimaa majanduse ümber pööranud, aga mis puudutab nüüd ühtset kaitsepoliitikat, siis ma tahan öelda, et minu arvates äh, on säästumeetmete ajal kahekümne kaheksa liikmesriigi tegevuse äh, koordineerimine palju parem kui kakskümmend kaheksa eraldi kaitse-eelarvet, niimoodi saaksime raha kokku hoida ja aidata neid, kes seda meie majanduses kõige rohkem vajavad ning ühise kaitse küsimuses ma arvan, et siin on meil vaja solidaarsust ja see solidaarsus peab olema kahesuunaline. aga me tunneme muret suveräänsuse pärast ja võib-olla Äh, võiks öelda nendele neutraalsetele äh, riikidele, kes ei taha äh, liituda ühise kaitsega, tuletaksin meelde, et artiklit viis ei raku-, rakendata automaatselt. see proto-, see artikkel näeb ette ka võimaluse nendel riikidel kõrvale jääda, nii et, et ma arvan, et me saaksime oma jõude ühendades saavutada kõige paremad tulemused. mõned meie neutraalsed liikmesriigid ei ole üldse midagi riigi kaitseks ette nähtud ja äh, üldse säästumeetmete ajal on kaitsekulutusi vähendatud, seega me peame oma vahendeid palju tõhusamalt kasutama, me peame seda tegema, me peame kaitsma oma kodanike huve ja tagama julgeoleku. peame seda arutelu tsiviliseeritud moel, aitäh! aitäh ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Koomes. vaadake Lampeduusad ja vaadake seda kasvavat ebakindlust Liibüas. Euroopa Liit on sügavas poliitilises kriisis, Euroopa Liit ei suuda tegutseda ja liikmesriigid rivaalitsevad üksteisega, seades niimoodi ohtu Euroopa julgeoleku ja e, nad ei suuda isegi täita e, e, humanitaarkohustust, näiteks inimelude päästmist merel. energeetika, küberkuritegevus, organiseeritud kuritegevus, terrorism, need on kõik ohud, millega nõukogu pole piisavalt tegelenud, vaatamata ilusatele sõnadele ei eh, investeeri nõukogu eh, kaitsetööstusesse selleks, et me saaksime luua ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat. Eh, pigem toimub vastupidine, vaadake, mis toimub Portugalis, laevatehased pannakse kinni, vaadake, mis toimub strateegiliste sektoritega, energia tootmisega, vaadake, kuidas on lugu Troika programmiga, mida kontrollib tegelikult Hiina kommunistlik partei kaitse-eelarveid kärbitakse igal pool täiesti koordineerimatult, igasuguseid pettusi toimub korrumpeerunud kaitsealaste hangetega, eh, kaitsevõimendust hävitakse, vaadake, mis toimub Malis, mis toimub Kesk-Aafrika Vabariigis, Prantsusmaa pidi kiiresti sekkuma ja tegema seda üksi. kas te tahate veel rohkem tõendeid selle kohta, et nõukogu ja komisjon ei suuda ühist kaitse- ja julgeolekupoliitikat ellu viia, et nad ei suuda Euroopa julgeolekut tagada? aitäh. kaheks minutiks saab sõna nüüd härra Engel. aitäh. asi ei puuduta üksnes julgeolekut. ma arvan, et Euroopa inimestel on õigus julgeolekule ja kõigepealt tahaksin kõnelda hoopis pangandusliigus, liidust, millesse mitte keegi ei usu eriti. see pangandus liit ei tee lõppu kriisile ja rumalale säästupoliitikale, äh, millega me ennast piitsutame siin Euroopa mandril. nii, teeme sellele lõpu ja äh, läheme sellise poliitika juurde, mis on vaeva väärt ja mis tagab Euroopa solidaarsuse, sest just selles vallas äh, on meil probleeme, härra president Äh, minu arvates on paljude nõukogude liikmete käitumine lausa skandaalne. võtame näiteks äh, Briti peaministri äh, artikli, kus täielikult antakse valeandmeid Euroopa olukorra kohta esitatakse andmeid, mis on täielikult kontrollimatud, need andmed puudutavad sotsiaalkindlustussüsteemi ma arvan, et eurooplastel peaks olema võimalus eh, liikuda teistesse riikidesse, et teistes riikides töötada ja et seal peab olema neile ka tagatud ka teatud sotsiaalkindlustus ja muide, Ühendkuningriigi peaminister ei käitu selliselt üksinda, tal on sõpru, kes koos temaga tahavad pi-, piirata inimeste liikumisvabadust Euroopa Liidus. härra president, ma leian, et eh, see on kahetsusväärne ning äh, ma tahaksin, et äh, ülemkogu äh, suudaks vähemalt oma liikmeid korrale kutsuda, kes täiesti, liikmeid, kes täiesti populistlikel valimistega seotud põhjustel ei kõhkle enam tagasi küsimärgi alla seadmast meie kõige põhilisemaid õigusakte. aitäh ja nüüd kaheks minutiks Tunne Kelam, palun. aitäh võib öelda, et järgmine suurem kriis Euroopas on tõenäoliselt julgeoleku ja kaitsekriis. meie naabrus on muutunud ebastabiilsemaks ja etteaimamatumaks. terroristide rünnakud tõenäoliselt suurenevad ja levivad. küberkonfliktide oht on uus oht, osaliselt äh, küberkuritegevust sponsoreerivad riigid aga kõige suurem oht on see, et Euroopa Liit ei suuda tõhusalt reageerida nendele ohtudele. kaitse-eelarve on saanud säästumeetmete esimeseks ohvriks. mina olen mures sellepärast, et Euroopa Liit tervikuna ei ole suutnud toime tulla nende üha kasvavate ohtudega, ei ole suutnud oma kaitsevõimekust nende tasemele viia. vahendite ühendamine on küll hea, aga sellest ainult ei piisa. ma arvan, et nõukogu, ülemkogu esimene äh, ülesanne peaks olema enesega rahulolule ja lühinägelikkusele silm, äh, lõpp teha. meie esimene ülesanne on saavutada avalikkuse toetus uutele pingutu-, jõupingutustele kaitsepoliitika vallas. kodanikud peavad julgeolekut kõigist teistest asjadest olulisemaks, aga julgeolek ei tule tasuta Venemaa on äärmiselt äh, suur oht äh, Euroopa Liidu eesmärkidele. Venemaa jätkab oma armee moderniseerimist ja kulutab enam kui neli protsenti SKT-st sõjaliseks otstarbeks. me ei saa tõhusalt praeguse Venemaa äh, režiimiga suhelda režiimiga, mis peab majanduslikku ja poliitilist sõda Euroopa Liidu idapartnerite vastu, mis on sisse tunginud Gruusiasse kelle sõjalised äh, doktriinid õigustavad naaberriikidesse tungimist. me ei saa kõige sellega võidelda, kui meil ei ole kaitsevõimekust. kui Euroopa Liit ei käitu vastutustundlikult, siis äh, Kreml äh, edendab oma eesmärke Ukrainas, Moldovas, Gruusias ja ka Balti riikides, aitäh! suur tänu, härra Kela ja nüüd viimane sõnavõtt, härra Karas. kaks minutit, palun härra president, daamid ja härrad. kõigepealt, mis puudutab Euroopa eh, julgeolekuarhitektuuri, aasta tagasi eh, sai Euroopa Liit eh, Nobeli rahupreemia, see tegi meile selgeks, et Euroopa rahuprojekt on edukas. koostöö, vastastikune mõistmine, vastastikune austamine on kõik selle kontseptsiooni osaks. aga kelle vastu me end kaitseme, kas me kaitseme end eh, teineteise vastu? praegusel hetkel ma räägin nendest kaitsejõupingutustest, mis me peame koos tegema niimoodi, et me saaksime lahendada probleeme nii väljaspool kui väljaspool Euroopat kui ka Euroopa sees Euroopa Parlamendis läbi viidud uuringud näitavad, et meie jõupingutuste ühendamine võimaldab meil kokku hoida ressursse kusagil eh, saja, kahesaja miljardi euro vahel. see tõu-, suurendab meie eh, tõhusust ja hoiab kokku raha. see peaks olema järgmine samm, mille me astume. Eh, rahaliit vajab ka sotsiaalset ja majandusliitu. see peab olema demokraatlikult legitiimne, sellele peab andma oma heakskiidu Euroopa Parlament ja eeltingimuseks sellele on pangandusliit niimoodi, et pangad saaksid toetada korraliku järelevalve all. me peame eh, otsustama selle küsimuse ära enne järgmist Euroopa Parlamendi valikut, see annab signaali, et me oleme tõsiselt Eh, ja suhtun tõsiselt oma kohustustesse. suur tänu ja nüüd me oleme üksikkõnelejatega lõpetanud. on ka paar inimest, kes soovivad vaba mikrofoni raames sõna võtta ja ütlen teile kohe, et ühe minuti pärast lülitan mikrofoni välja. esimene kõneleja, proua Mekines. suur tänu ma tahaksin tänada e, komisjoni nõukogu sellest, et meil on niisugune arutelu. väga hea, et te nimetasite Iirimaad siin, toodi välja Iiri inimeste e, meelekindlus. me oleme tõepoolest teinud väga rasket tööd, meie viimased aastad on olnud väga rasked. aga e, vaatamata nendele varastele kommentaaridele, mida ma kolleegide suust kuulsin, on siiski kogu äh, lugu äh, positiivne. Äh, meie eksport on praegu kõige kõrgemal tasemel, me lööme töökohti, on suurenenud usaldus Iirimaa majanduse vastu, valitsus, võlakirjade intressipärad on langenud. ja kui majandus kasv ma tahaksin kiita siinjuures eh, Iiri inimesi ja nüüd kõneleja katkestati. Eh, proua, eh, härra Pasku. tippkohtumine julgeolekupoliitika osas läheneb, inimesed ootavad sellest palju, sest kahe tuhande kaheksandast aastast ei ole selle teemaga kaitstud ei ole selle teemaga tegeldud ja just kaitsepoliitika on väga oluline käesolevas eh, kriisis. Eh, kui eh, kardetakse, et selle teema tõstatamisega kaotatakse mm, populaarsus, siis on see vale. me peame mõtlema sellele, et meie tehase kinni ei läheks, et meie tehnoloogia ei oleks nii vananenud, sest see on ainult vesi kasvavate majanduste veskile. me peame lõpetama julgeoleku eelarvete vähenemise. suur tänu. ja nüüd saab sõna äh, Krisokeelus. Krisokeelus ma tahaksin kõnelda äh, Euroopa poolaastast. oluline ei ole vaadata mitte üksnes makromajanduslikke näitajaid, vaid äh, siduda need ka sotsiaalsete näite, näitajatega. näiteks vaadata, kuidas on äh, eelarvealased otsused ellu viidud, need ei tohi ohtu seada sotsiaalset ühtekuuluvust. Kreekas ja Hispaanias on noorte tööpuutus väga suur Äh, me saavutame võib-olla küll majanduskasvu, aga seda sotsiaalse ühtekuuluvuse arvelt. meil on vaja ähm, taaskäivitada ka sotsiaalne ühtekuuluvus. Äh, see ei ole kannatanud mitte vähem kui majandus äh, meile öeldakse, et kõik, mis nende kärbetega on kaasas käidud, käinud, on aidanud võlakoormat vähendada. me teame, et, et tegelikult see asi ei ole niimoodi, me ei ole tegelikult midagi saavutanud. The... härra Marli, kaheksakümne neljandal aastal defineeriti, eh, kuidas valetamist defineerida unustada kõik need faktid, mis ei ole enam eh, mugavad ja paremini ei saa üldse kirjeldada komisjoni hinnangut Iiri eh, eduloole. on väga palju ebameeldivaid fakte nad pole kusagile kadunud ja Iirimaa inimesed on ikkagi alles eh, vangis ja see puudutab inimesi terves Euroopas. toimub eh, eh, komisjoni poolt jälgimine ja kaks fakti, enam ei taheta sõlmida lepinguid, ei taheta enam leppida kätteveetmetega ja niisugune äh, Eh, on olukord terves Euroopas. James Connelly kirjutab, et eh, kõik on hädas ja kõnelejad katkestatakse. härra Sikerski, palun. härra president ühtne julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika on väga raske, see tegelikult sunnib meid ühtekokku viima nii majanduslikud kui poliitilised eh, huvid. kahtlemata on siin eh, väga oluline majanduse pool ja väga sageli just nimelt kommertshuvid kaaluvad üle kõik muu. siin räägiti ka Ukrainast aga tegelikult meil on Ukraina suhtes väga ähmased sõnavõtud, tegelikult liikmesriigid hoiavad suu kinni selle teema puhul, sest nad ei taha eh, kahjustada oma kontakte Venemaaga. ühtne eh, julgeoleku kaitsepoliitika põhineb väärtustel, see on absoluutselt eh, oluline meie toimimiseks ja sellega ma rõhutan, et Euroopa Äh, on väga tähtis, kui me räägime ohtudest. suur tänu, teie aeg on läbi. järgne kõneleja. Budući da je jedan od glavnih ciljeva Europske unije promicanje mõnikord võetakse asju liiga tõsiselt. Euroopa Liit peab toetama demokraatiat ja enda nimel ma kaitsen Euroopa kaitsetööstust. massihävitusrelvad levivad järjest laiemalt, järjest laieneb organiseeritud kuritegevus, mis loob maailmas ebastabiilsuse, see on tõepoolest murettekitav ja olgem siis üheskoos selleks, et tugevdada Euroopa Liitu ja Euroopa Liiduga piirnevaid maid. me äh, osaleme humanitaar- ja rahumissioonides ja täna globaalses kontekstis me näeme, et Euroopa kaitsevõimet on vaja tugevdada, see on väga hea, et detsembris Euroopa äh, Ülemkogul just nimelt seda arutatakse. suur tänu ja nüüd järgmine kõneleja on minu eh, sõber John Kelly, eh, Sean Kelly. meie eh, läheme ülemkogule palju paremas vormis kui viimaste aastate jooksul. härra Nootol Eh, professor, eh, majandusteadlane, ütles, et Euroopa Liit ei ole kokku kukkunud. Euroopa Liit on eh, tugev ja teel kasvule ja me oleme näinud seda ka minu kodumaal, sellepärast et tõepoolest tänu edule, tänu abile, mida me saime Euroopa Liidust, oleme me muutunud tugevamaks. aga ma ütleksin seda, et et sada kakskümmend neli protsenti on meie eh, laenumäär ja tegelikult kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal öeldi, et meile antakse eh, selle puhul eh, abi ja tõepoolest ma loodan, kui me saame uue abi, siis meie tulemus on veel parem. suur tänu, Sean. proua Vlassikova-Benova. suur tänu. põhiteemad, mis eh, ülemkogul eh, arutlusele tulevad, on just nimelt majandusega seotud ja me peame eh, süvendama majandusliitu, rahaliitu, meil on vaja rohkem solidaarsust ja ühtekuuluvust kõigepealt me peame mõtlema sotsiaalsele heaolule ja töökohtade loome, loomisele. me peame mõtlema süsteemselt, mitte lühiajalistele meetmetele, sest lühiajalised meetmed toovad kaasa negatiivseid tulemusi eh, tööturul ja inimesed tõepoolest kannatavad selle pärast. vaja on tugevdada finantseerimist, majanduse finantseerimist, üldse on vaja toetada sotsiaalset e, investeeringut, on vaja tugevdada sotsiaalkindlustussüsteemi, sest muidu me seisame silmitsi e, sotsiaalse rahutusega. Euroopa kodanikud ja prouad katkestatakse. ja järgmisena härra Puskeri suur tänu. liikmesriigid peavad võtma enda kätte ohjad ja äh, solidaarsusega, solidaarsuse põhimõtetel tegelema äh, rändega, sest kõiki riiki puudutab see väljakutse. on äärmiselt oluline, et ülemkogul üritatakse leida äh, siduv mehhanism selles vallas Eh, kõik see, mis toimub eh, Vahemerel, peab eh, ühtekokku jõudma konkreetsete tegudeni. meil on vaja korralikku vastust sellele, sellele, mis Vahemerel toimub ja meie ühtne kaitse- ja julgeolekupoliitika on alus selleks vastuseks. meil on vaja suurendada koostööd, mitte Eh, Euroopa Liitu mitteriiki, Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega ja kõneleja katkestatakse. de la Comisión y del Consejo y en primer lugar en eh, niisiis eh, kuulame nüüd ära komisjoni ja nõukogu sõnavõtud ja annan sõna härra Sefkovitšile, komisjoni asepresidendile, palun. President, uh, suur tänu, aitäh selle arutelu eest ja ma siis võtaksin kokku, eh, mida me täna kuulsime. kõikide, ma peata-, peat-, peatuksin nendel teemadel, mida siin eh, tõstatati kõigepealt Ukraina eh, kriisilahendusmehhanismid ja nii edasi. ma tänan teid väga selgete sõnavõttudest ja mõtteavaldustest Ukraina kohta. on tõepoolest väga oluline näidata, et me oleme eh, üheskoos Ukraina inimestega, et me toetame neid Euroopa teel. ja me peame näitama nendega solidaarsust. ma olen tõepoolest sellega nõus, et parlamendi liidrid, eh, kes viitasid sellele, et pildid, mis tulevad eh, Kiievist, meenutavad meile eh, kui olulised on need väärtused, millel põhineb Euroopa Liit, mida meie võtame täiesti iseendast mõistva, mõistvatena. aga nüüd täna hommikul Äh, need pildid näitasid, et meil on oluline neid kaitsta, me peame neid kaitsma siin Euroopa Parlamendis ja ma arvan, et tegemist on äh, sellise jätkuva, äh, jätkuva võitlusega, sest tõepoolest tahetakse praegu piirata juurdepääsu Euroopa Liidule, sest et need väärtused, need vabadused, mis meil on, on on väga väärtuslikud. seda mõistetakse nii komisjonis kui ka Euroopa Parlamendis. mis nüüd puudutab kaitseküsimusi, siis tuletan teile meelde, et ühtne julgeoleku ja kaitsepoliitika on, nähti ette juba Lissaboni lepingus ja meil on vaja edasi liikuda selleks, et Eh, tugevdada Euroopa Liidu julgeoleku ja tsiviilmissioone välismaal. meil on vaja edendada oma võimekust selleks, et kanda globaalset vastutust, mida meilt oodatakse. meil on vaja paremat koordineerimist selleks, et eh, uute ohtudega tegeleda, näiteks inimkaubandusega meil on vaja kasutada ära mastaabisäästu selleks, et me ei teeks topelttööd. nii mõnedki kõnelejad rääkisid, kuivõrd oluline on kaitse ja julgeoleku majanduse eh, majanduslik eh, efekt eh, vaja on investeerida energiakindlustusse, on vaja teha paremat koostööd oma avamärkustest ütlesin ma selgesõnaliselt, et Euroopa Liit tahab teha eh, tihedat koostööd NATO ja teiste partneritega. ja eh, mõned eh, parlamendiliikmed toetasid seda ja rõhutasid, et võib tekkida siiski topelttöö tegemine näiteks lennukitööstuses, näiteks laevade ehitusel eri, laevade ehituses. mikspärast meil on hangete osas fragmenteeritud turg, miks meil on fragmenteeritud turg äh, kaitseturul äh,? kui me sellest üle saaksime, siis me kasutaksime tunduvalt paremini ära mastaabisäästu, me ühendaksime oma vahendid ja tõepoolest äh, äh, vahendite ühitamine on asi, äh, mille suunas me peame liikuma. ja ma tõepoolest loodan, et me saavutame ka väga käegakatsutavaid tulemusi. nüüd lepingulised suhted, see on teema, mida me peame eh, samamoodi käsitlema ma arvan, et eh, seda komisjoni lähenemist lepingulistele suhetele ei mõistetud eh, täiesti ning me püüame seda parlamendile paremini seletada. me tõepoolest ju arvame, kõik, et, et kuuese seadusandliku paketi osas oli parlamendi toetus äärmiselt oluline ning me, me püüame parenda, parandada koostööd parlamendiga eh, pidevalt, sest eh, kui me nüüd räägime lepingulistest suhetest, siis see on üks asi, mis peaks motiveerima väga kulukate projektide lahendamisel eh, ja elluviimisel, sest need projektid ei ole kahtlemata lihtsad. loomulikult on vaja, et parlamendil oleks demokraatlik kontroll kõikide nende lepingute üle, aga lepingud sõlmivad liikmesriigid liikmesriigid, need, need liikmesriigid, kes tõepoolest tahavad eh, reforme läbi viia, kes tahavad neid reforme tulevikus rahastada. loomulikult kõik eh, kõik ehm, lepingulised suhted peavad täiesti arvestama eh, sotsiaalsete faktoritega ja just nimelt lähenemine on üks väga oluline element Euroopa poolaasta puhul ka ja nüüd siis lõpuks äh, rahandusliit äh, pangandusliit, ma arvan, et siin on tegemist täiesti kriitilise äh, ajahetkega, toimuvad trialoogid ja me loodame tõepoolest, et me jõuame Äh, eduka tulemuseni, sest need läbirääkimised äh, on äärmiselt olulised ja me peaksime kõigiga lõpuks, lõpule jõudma ehm, enne, kui eh, parlament oma tööaja lõpetab äh, ühtse kriisilahendusmehhanismi arutelud on samamoodi väga olulised ning artikkel sada nelikümmend on just see õige õiguslik alus Ehm, nendele eh, dokumentidele. läbirääkimised ei ole olnud ehm, lihtsad. Eh, järgmisel nädalal Ecofinis majandusministrid jätkavad tööd ning eh, loodetavasti siis jõutakse kompromissile ning eh, Euroopa Parlamendi kaasamine sellesse protsessi on väga oluline. aga ma tahaksin teile ikkagi meelde tuletada, et tegemist on protsessiga, mis kestab aastaid. me peame lihtsalt sellele mehhanismiga alustama sest see on oluline signaal finantsturgudele, see on oluline signaal meie äriettevõtetele ja e, siis see näitab, et me oleme lõpuks kõik augud kinni pannud ja meie pangandussüsteem on tugev ja e, see loob kindla aluse e, jälle majanduse rahastamiseks ja majandus läheb siis eh, tugevamini käima. suur tänu! suur aitäh! ja lõpetuseks eh, minister Leškevitšiuse avaldus, kes ehm, teeb selle nõukogu nimel. palun, sõna on teil. president, lugupeetud saadikud tänan kõiki neid, kes selles arutelus on osalenud. kuulsin väga mitmesuguseid vaatevinkleid ja loomulikult hoolitsen ma selle eest, et need kõik edastatakse nõukogule, ülemkogule ja selle presidendile. paljud teist mainisid Ukrainat ja selle eest olen ma ülimalt tänulik. minister Lenkjavitšus ütles täna hommikul juba vara, et ähm, eile õhtul demonstreerisid Ukraina võimud ebaeuroopalikku teed oma käitumises. sõnavabadus ja kogunemisvabadus on ohu, ohtu seatud, aga need on ju ometigi meie Euroopa põhiväärtused seda enam oleme me tänulik ettepanekud äh, välissuhete kõrgele esindajale, et tema seal kohapeal on ja ta püüab leida olukorrale väljapääsu. nagu president Barroso hiljuti ütles, ei saa me Ukraina rahvast sellel raskel hetkel üksinda jätta. ja mina sooviksin tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest ja selle resolutsiooni eest, mis te homme hääletusele panete. juba ka eilses arutelus oli näha, et tegelikult on ääretult oluline neile, et me ikka seal kohapeal oleme ja et nad ei ole iseenda hooleks jäetud. mõned saadikud näiteks äh, härra Svoboda ja proua Beres rääkisid sotsiaalsest dimensioonist. ja loomulikult on selge, et pelgalt kasvuga me ei saa lahendada sotsiaalseid probleeme Euroopa Liidus. seepärast liikmesriigid on valmis ähm, midagi tegema nende probleemidega, mis on esile tõusnud finantskriisis, et äh, omavahel klapitada kokku siis majandus ja so-, majandus ühelt poolt ja sotsiaalprobleemid. funktsioneeriv emu vajab liikmesriikide ühist tegutsemist, nende ühist, äh, ühismeetmeid sotsiaalse tasakaalu ja muude selliste asjade huvides. tugevam sotsiaalne dimensioon tähendab, et Euroopa Liidu jaoks on prioriteet parem tööhõive olukord. seega tuleks intensiivistada uusi jõupingutusi sotsiaalseks kaasamiseks, ähm, tööhõive edendamiseks ja nii edasi, seda kõike Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia äh, raames ning enamik liikmesriike toetab ka Euroopa poolaasta raames võr-, äh, võrreldavate andmete kasutamist ehk tulemusmõõdikute kasutamist, seepärast et niimoodi oleks võimalik paremini analüüsi teha ja analüüsi põhjal kavandada majandus- ja sotsiaalset poliitik-, sotsiaalpoliitikat. liikmesriigid näeksid meelest, meelsasti, et paremini kaasataks ka sotsiaalpartnereid nii Euroopa kui liikmesriikide poliitika kujundamisel. härra volinik mainis hoiuste direktiivi. jah, tõesti, poliitilist lepet eilses euro EU,, ECOFINis ei saavutatud. tõsi küll, ähm, eesistuja on püüdnud teha kõik, mis vähegi võimalik selleks, et hoiuste direktiiv aasta lõpu eel vastu võetaks, nii nagu nõukogu soovis ja seda on arutatud novembris ja detsembris ECOFINis. paraku siiski kokkuleppele ei jõutud tänu reservatsioonidele, mis olid mõnedel liikmesriikidel. ülemkogus räägitakse ECOFINis toimunust ja siis ülemkogu peab otsustama, millise signaali ta nõukogule soovib saata edasise töö kohta, et mida edasi selle küsimusega tehakse. härra Van Arden ja proua Komes esinesid konkreetsete märkustega kaitsepoliitika osas. tegelikult tulevas ülemkogus soovitakse konkreetseid tulemusi saavutada kaitsepoliitikas, näiteks Euroopa küberkaitsepoliitika raamistik äh, ja merenduskaitse raamistik et need läheksid käima samal aastal, kaks tuhat neliteist ning samuti ähm, kaugjuhitavate lennukisüsteemide tööd ähm, peaks ka ülemkogu kutsuma edendama. veel on päevakorras järgmise põlvkonna äh, valitsussatelliidid ning samuti samuti on plaanis edendada küberkaitsestrateegia alusel tsiviil- ja militaarkoostööd. mõned teist mainisid Euroopa Liidu NATO suhteid ka. rõhutaksin sellega seoses, et NATO on Euroopa Liidu võtmetähtsusega partnerorganisatsioon ülemkogult oodatakse selle asjaolu allakriipsutamist ka oma järeldustes kaitse, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika teemadel. eeldatakse, et jutt tuleb ka praktilise koostöö edendamisest NATO-ga ning tõeliste organisatsioonide vaheliste sidemete edendamisest Ehm, ja kindlasti on päevakorras ka nii-öelda üksteise täiendamine. koosolekul on plaanis rääkida väga mitmetest küsimustest, aga need kõik on tegelikult öö, ehm, otseselt seotud meie inimestega. kaitsepoliitika on ju seotud inimeste julgeolekuga, inimeste kodude julgeolekuga ning öö, ehm, turvatundega ja samuti ka turvatundega ja julgeolekuga meie naabruspiirkondades. siis on veel ähm, teistsugune julgeolek ehk nii-öelda julgeolek majanduslikust vaatevinklist, seega majandusküsimused. pangandusliit on samuti seotud meie elatise kaitsmisega veel järjekordse finantskriisi eest, me kõik tegelikult sõltume pankade tugevustest, tugevusest, sest nemad ju hoiavad meie sääste. ja veel, ränne Vahemere piirkonnas on vaja kaitsta neid, kes oma elu ohtu seavad ja kes väärivad panemat elu. peame hoolitsema selle eest, et oktoobri tragöödia enam iialgi ei korduks. järgmisel aastal tulevad parlamendivalimised. ja me võime tegelikult osutada nendele küsimustele ja paljudele teistelegi, kus eh, Euroopa just nimelt jätab märgi maha ehk on midagi ära teinud. suur aitäh teile tähelepanu eest! aitäh, minister! lõpetame siis selle arutelu, meil on üks Rahvapartei resolutsiooni ettepanek, äh, teine sotside oma, üks Aldelt ja üks Kuuelt. roheliste oma on ka